vaatavad, mida me siin ütleme ja tahaksin seega öelda, et meil on väga hea meel, et äh, see uuring on lõpule viidud ja et me saame nüüd eksperte kuulata sellel teemal, sest äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, on olnud selle demograafilise muutuse varjus viimastel aastatel olnud ja ühtekuuluvuspoliitika ning demograafilise muutuse vaheline seos on väga oluline ja nüüd tahaksin ka anda sõna ekspertidele, kui ma õigesti aru saan, siis me äh, alustame. kõigepealt äh, Manuela Samek-Lodovitšiga. nii et äh, palun, teie saate sõna kõigepealt. suur tänu, aitäh, et kutsusite meid siia seda äh, uuringut tutvustama, tegemist on üsna paksu teosega, kuid eh, kõigepealt on võrdlev analüüs ja teine kõige paksem köide puudutab siis nende juhtumite analüüsi, mis me ette võtsime selle uuringu heaks ütlen siin eesmärgi ja sisu kohta midagi. eesmärgiks oli saada ülevaadet regionaalsest demograafilisest struktuurist ja trendidest ning vaadata, milline on olnud ühtekuuluvuspoliitika roll kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani selle programmiperioodi jooksul siis, et näha, milliseid näitajaid saame siit Ähm, kätte järgmiseks programmiperioodiks oleme vaadanud läbi statistika ja kirjanduse, mis puudutab demograafilist muutust Euroopa Liidus ja ühtekuuluvuspoliitika ülevaade kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. vaatasime läbi selleks programmidokumendid ja ka öö, äh, finantskulutusi puudutavad andmed, et näha, kui palju vahenditest läks nendele meetmetele, mida võiks seostada demograafiliste muutustega. ja siis äh, viisime koha peal läbi süvaanalüüsi, viisime läbi intervjuusid ja kogusime andmeid kümne regiooni puhul, mis esindavad erinevaid demograafilisi ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi ning Äh, mis kasutavad et äh, praeguse programmiperioodi jooksul ühtekuuluvuspoliitikat erinevalt, siis äh, võtsime selle kõige kokku ja vaatasime, kuidas see võiks mõjutada järgmist programmiperioodi. mis puudutab äh, üldisi trende, siis ma näen, et siin on veel kaks ettekannet, mis sellele keskenduvad, nii et teen lühidalt. üldises plaanis oli peamiseks väljakutseks Euroopa Liidus vananemine, rahvastiku vananemine. ühes kolmest regioonist Euroopa Liidus rahvastik väheneb just vananemise ning vähese sündivuse tõttu. vananemisega seoses on suur probleem selles, et väheneb tööealine elanikkond, nii et vähem inimesi äh, on selles vanuses, kus nad saavad töötada, aga nad peavad siis ülal pidama üha suuremat hulka eakaid inimesi. tegemist on suure väljakutsega ning äh, sellel on ka väga tugev majanduslik ja sotsiaalne mõju seda ka vaatame hiljem lähemalt. rahvusvaheline ränne, äh, kõikjal Euroopas on rändet peamiseks eh, rahvastiku kasvu mõjutajaks eh, paljudes riikides eh, ja regioonides kolm neljandikku rahvastiku, eh, rahvastiku kasvust on tingitud netosisserändest, kuid eh, kuigi need on üldised trendid kõikjal Euroopas, siis on eh, piirkonniti väga suured erinevused ja väga heterogeenne olukord teatud oluko-, teatud piirkondades elanik elanikkond suureneb, teatud piirkondades on väga suur sisseränne ja seal ja siis on meil ka piirkonnad, eriti just idapoolsetes riikides, kus on väga suur väljaränne, inimesed lähevad, rändavad välja selleks, et otsida tööd teistest riikidest. siin on ka suured erinevused eh, regiooni siseselt ja elanik on ebaühtlaselt jaotunud, pealinnades on kõige rohkem inimesi, siis on teatud eh, piirkonnad, kust inimesed liiguvad linna eh, keskmest siis äärelinnadesse ja linnade sees on palju äh, sisserändajaid või eakaid. samuti on väiksemaid linnu, äh, kus äh, elanikkond väheneb, eriti just Ida-Euroopas ja lääneriikide äärealadel ning äärealadel või maapiirkondades ja mägipiirkondades äh, rahvastik samuti väheneb, seal on väga suur risk, äh, rahvastiku vähenemise risk ja isoleerimise, isolatsiooni risk ning äh, Mm, meil on äh, vaja siis äh, kohalikule olukorrale kohaldatud poliitikat, sellepärast et äh, erinevused riikide ning piirkondade vahel on liiga suured. meil on vaja spetsiifilist kohalikele tingimustele suunatud poliitikat. ma ei tea, kas te näete siin, aga teil on ees raport ja slaidid siin on eh, siis eh, rahvastikutrendide ennustus eh, aastateks kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmkümmend. helesinised piirkonnad on need, kus on tõenäoline rahvastiku kasv, siis kas positiivse sündivuse tõttu või siis sisserände tõttu, mis kompenseerib äh, iibe langust. samas aga tumesinised äh, piirkonnad on need, kus tõenäoliselt äh, rahvastik hakkab vähenema, siis kas iibe vähenemise tõttu või siis väljarände tõttu. nii et äh, Nende piirkondlike andmete põhjal näete, et Lääne- ja Põhjariikides rahvastik kasvab ning rahvastik väheneb äh, Poolas ja Kesk-Euroopas ning äh, Balti ja idariikide piirkonnas Lõuna-Euroopas on mõned piirkonnad, kus rahvastik kasvab ja mõnes piirkonnas kahaneb nii et äh, olukord on tõesti väga erinev. nagu eeldasimegi, on nendel demograafilistel trendidel väga suur mõju nii majanduskasvule kui ka äh, sotsiaalsele ühtekuuluvusele. selle äh, sotsiaal- majandusliku mõju taustal on kõige suuremaks probleemiks tööealise elanikkonna kahanemine ja kui vastavaid poliitilisi meetmeid ei rakendata, siis on vähem tootlikkust ja vähem majanduskasvu vähem inimesi töötab lihtsalt. me peame suurendama tööturul osalemise määra, eriti just naiste ja eakate puhul. me peame ka parandama tööturutingimusi ja ähm, kaasama tööturule rohkem sisserändajaid, kes nendesse riikidesse saabuvad sotsiaalse mõju puhul on probleemiks isolatsioon ja vaesusrisk paljud inimesed, eriti just eakate hulgas, elavad üksinda, nad elavad äärealadel, mägipiirkondades. Nad on isoleeritud piirkondades, sama kehtib ka sisserändajate kohta ning see tähendab, et riigieelarvest on sotsiaalkaitsekulutused ja pensionikulutused suuremad, tervishoiukulutused üha suurenevad, nii et äh, siin on küsimus jätkusuutlikkuses äh, heaoluriikide puhul, mis seisavad silmitsi kiiresti vananeva rahvastikuga, nii et äh, siin on erinevad poliitikavaldkonnad, mida mõjutab äh, demograafiline muutus äh, sotsiaalkaitsest alates kuni tööhõive ja tööstuspoliitikani välja ja selleks, et äh, vältida majanduskasvu langust, peab meil olema rohkem inimesi, kes osalevad tööturul. meil on seega vaja paremat tööhõivepoliitikat, meil on vaja uusi ettevõtteid, rohkem tootmist, seega on meil vaja tööstuspoliitikat, meil on vaja linna ja maapiirkondade planeerimispoliitikat, need tasakaalunihked, millest ma rääkisin, selleks, et vähendada neid suuri lõhesid linna ja maapiirkondade vahel, pealindade ja väiksemate linnade vahel, selleks on vaja vastavaid poliitilisi meetmeid, meil on vaja ka taristut, mis ühendaks erinevaid piirkondi selleks, et isolatsiooni vähendada, selleks on vaja transporditaristut, kuid ka kommunikatsioonitaristut, mis on väga oluline, sotsiaalset taristut eh, tervise, eh, hariduse taristut ja nii edasi, meil on vaja ka eh, naisi toetavat poliitikat selleks, et iivet äh, tõsta ja me peame keskenduma naiste kaasamisele tööturule. kui naised osalevad rohkem tööturul, siis saavad nad vähemalt natuke kompenseerida seda äh, Äh, negatiivset mõju, mis tuleneb elanikkonna vananemisest. meil on vaja suurendada inimeste oskusi ja ka eakate inimese oskusi, inimeste oskusi, et nad saaksid äh, kauem töötada. meil on vaja ka rändepoliitikat, aga see on muidugi juba täiesti teine küsimus. seega kõik need poliitikavaldkonnad on vajalikud selleks, et demograafilise muutusega tegeleda ning erinevad institutsioonilised tasandid on olulised. meil on vaja sekkumist Euroopa institutsioonide poolt, komisjoni, parlamendi, regioonide komitee poolt ning nemad on juba väga palju ära teinud, sest kahe tuhande viiendal aastal hakati tõesti selle teemaga põhjalikult tegelema, äh, arutelusid pidama, mm, andmeid koguma, raporteid kirjutama meil on väga palju näitajaid ja raporteid selleks, et hästi mõista, millised on kohaliku tasandi probleemid. struktuurifondide ähm, puhul tuleb samuti äh, keskenduda äh, regionaalsele tasandile ning kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmi perioodis on struktuurifondidest äh, ka nähtud ette vastavad vahendid demograafilise muutusega tegelemiseks äh, ning Äh, siin on ka välja toodud see, et äh, vananev elanikkond on üks suuremaid väljakutseid ning suurprojektides on samuti viiteid vananemisele, äh, tervishoiule, elukestvale õppele, sotsiaalkaitsele, kõikidele nendele teemadele, mis on demograafilise muutuse puhul olulised. ka Euroopa Parlament alustas umbes kaheksa aastat tagasi selle aruteluga ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vastu vastu resolutsioon demograafilise muutuse mõjudest äh, ühtekuuluvuspoliitikale ja regionaalsele tasandile ja meie leiame sellest uuringust, et äh, need tulemused on täiesti kooskõlas sellega, mis oli kirjas resolutsioonis ning äh, poliitilised mõjud on samuti kooskõlas resolutsiooni sisuga. liikmesriikide tasandil on keskendutud peamiselt pensionisüsteemide ja tervishoiusüsteemi reformidele. siin tegeletakse peamiselt äh, riiklike kulutuste jätkusuutlikkuse probleemiga me, siin keskendutakse sellele, kuidas saab kulutusi võimalikult palju vähendada, sellepärast et tulevikus äh, võivad riigi kulud väga suureks osutuda nendes valdkondades. hiljuti hakati tegelema ka aktiivse vananemise probleemiga ja võeti see küsimus päevakorda. regionaalsel tasandil on äh, tähelepanu pööratud eriti just ähm, ühtekuuluvuspoliitika rahastamisele ähm, ühtekuuluvuspoliitika on püüdnud samuti neid probleeme lahendada kohalikul ja regionaalsel tasandil, nii et äh, kohalikul ja äh, regionaalsel tasandil on ühtekuuluvuspoliitika olnud väga oluline, eriti just sellepärast, et äh, enamus regionaalarengu fondi ja sotsiaalfondi äh, prioriteete saaksid lahendada demograafilise muutuse probleeme. siin on palju prioriteete, mis on selle teemaga seotud ja meie oleme need poliitilised prioriteedid siia välja toonud ning kui me vaatasime nendele teemadele pühendatud eelarvevahendeid, siis nägime, et umbes üheksakümmend protsenti Euroopa Regionaalarengu Fondist, Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist on pühendatud kas otseselt või kaudselt demograafilise muutuse probleemile, nii et palju on juba ära tehtud ehkki mingisugust äh, eksplitsiitset tähelepanu ei ole nendele probleemidele pööratud äh, horisontaalsete põhimõtete hulgas. siin näete, kuidas erinevad regioonid on jaganud vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist, Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist nendele meetmetele, mis on seotud demograafilise muutusega tumedamad piirkonnad on need, kus vahendid on kõige rohkem eh, jagatud nendele küsimustele ja heledamad piirkonnad on need, kus nendele küsimustele on vähem vahendeid jagatud ja me näeme, milliseid meetmeid on rahastatud läbi ühtekuuluvuspoliitika fondi. Eh, Euroopa Regionaalarengu Fondis keskenduti põhiliselt eh, sotsiaalse taristu küsimustele nagu eh, tervishoid, sotsiaalne taristu, haridus ja linna või maapiirkondade elustamisele. Need olid siis kaks põhilist Äh, valdkonda, äh, mis on olulised demograafilise muutuse puhul. Euroopa Regionaalarengu Fond äh, rahastas ka teadusuuringuid uute teenuste ja toodete väljaarendamiseks, mis oleksid kasulikud eakatele inimestele need on uued tehnoloogilised leiutised, mis on väga olulised ja seda võiks rohkemgi ära kasutada. Euroopa Sotsiaalfondi meetmed on suunatud tööhõivele ja öö, ähm, sotsiaalsele kaasatusele eakate hulgas, äh, aktiivne vananemine, siis on meetmed, mis on ette nähtud naistele, julgustatakse naiste osalemist äh, tööturul, siis on meetmed noortele ja sisserännanutele. enamik öö, äh, sotsiaalfondi meetmetele öö, meetmetest on äh, ka suunatud seega demograafilisele muutusele ning äh, siin on palju ära tehtud ka heade tavade äh, vahetamise vallas, siin on regioonide vaheline programm, mis on väga huvitav, sellepärast et see keskendub just demograafilisele muutusele ning see ühendab äh, läänepoolsete, idapoolsete riikide regioone äh, ja innustab neid äh, vahetama oma kogemusi ja tavasid rääkisime näiteks inimestega Rumeenias ja nemad ütlesid, et väga kasulik on nende jaoks olnud näha, kuidas nad saaksid kohalikul tasandil probleeme lahendada. kuid mingisugust kõikehõlmavat strateegiat ei ole äh, ainult mõnel riigil on vananemise ja demograafilise muutuse strateegia, mis ühendab kõiki osapooli ja poliitikavaldkondi ja vähe on ka teadlikkust struktuurifondide võimalustest äh, demograafilise muutusega tegelemise puhul äh, tehakse midagi, aga eksplitsiitset strateegiat selles vallas ei ole, nii et siin saaks tõenäoliselt palju rohkem ära teha. kaks peamist probleemi on äh, see, et tegemist on väga killustatud meetmetega, ei ole mingisugust üldist strateegiat, nagu ma juba ütlesin, ja jätkusuutlikkus on samuti probleemiks. mõnikord on tegemist väikeste projektidega ning kui rahastus otsa saab, siis on ka projektil kriips peal. seda meedet, selle meetmega ei jätkata kui me inimesi intervjueerisime kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi perioodi silmas pidades, siis püüdsime aru saada, kas demograafiline muutus on kohalikul tasandil äh, suureks probleemiks ja kõik inimesed, kellega ma rääkisin, ütlesid, et äh, tegemist on suure probleemiga ja järgmise programmiperioodi jooksul peab kindlasti sellega tegelema. enamik kõik äh, struktuurifondidest on äh, keskendunud äh, eakate naiste, noorte sisserännanute tööhõive suurendamisele, siis oli sotsiaalne taristu teisel kohal. samuti tegeleti demograafilise muutusega, siis Ehm, linnapiirkondade ja maapiirkondade elavdamise meetmed on samuti olulisel kohal ja taristu ning teenused said vähem vahendeid ainult äh, väga äärepoolsetel äh, aladel äh, Soomes ja Rootsis näiteks. püüdsin siis kokku võtta seda uuringut ja jääda oma kõneaja piiridesse ja tahaksin öelda ka veel kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta paketi kohta, kui me seda äh, õigusloomelist paketti vaatame, siis äh, isegi kui demograafiline muutus ei ole horisontaalsete eesmärkide hulgas äh, uues juhtekuuluvuspoliitikas, siis on see palju tugevamalt sinna kaasatud kui enne eks,, eksplitsiitselt mainitakse seda ka äh, ühises strateegilises raamistikus selle eesmärkide hulgas äh, territoriaalne ühtekuuluvus on väga oluline selleks, et demograafiliste väljakutsetega hakkama saada, sellepärast et äh, konkreetsete väljakutsetega erinevates piirkondades tuleb eraldi tegeleda, nagu ma ütlesin, on piirkonnad väga heterogeensed ja uus äh, Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi määrus äh, keskendub rohkem jätkusuutlikele linna arengule äh, vastavate eraldistega ning äärepoolseimad ja Mm, kõige vähem rahvastatud äh, piirkonnad saavad samuti rahastust ja siin edendatakse hea tervise juures ning aktiivset äh, vananemist, mis on samuti oluline ja äh, kakskümmend protsenti sotsiaalfondist peaks minema just äh, vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaasamise meetmetele, nii et siin on samuti tugev seos demograafilise muutuse probleemi lahendamisega. siin on ka teatud instrumendid, mis saaksid äh, lihtsustada integreeritud äh, lähenemist, mis on väga oluline demograafilise muutuse puhul, äh, kohalik kogukonna poolt juhitud areng, investeeringud, integreeritud operatsioonid ja tegevuskavad. üks headest tavadest, mis välja toodi, oli võime integreerida ühtekuuluvuspoliitikat ja riikliku ning kohaliku tasandi poliitikat ja ka Euroopa Sotsiaalfondi, Regionaalarengu Fondi ja Põllumajandusfondi sellise integreeritud koordineeritud lähenemise puhul saadi ju ka palju paremaid tulemusi kui ükshaaval neid meetmeid rakendades. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondid on põhilised vahendid regioonide toetamiseks, kes peavad kohanema demograafilise muutusega, sellepärast et keskendutakse kohalikule sotsiaalmajanduslikule arengule ning siin on mitmeaastane lähenemine, nii et on võimalik struktuurimuutusi läbi viia, kuid meie kogemus näitab, et üha rohkem tähelepanu tõepoolest pööratakse nendele mm, meetmetele, kuid need on endiselt liiga killustatud ja siin on probleem jätkusuutlikkusega. selleks, et parandada ühtekuuluvuspoliitika tõhusust äh, on vaja sellele rohkem äh, on vaja Euroopa tasandil rohkem tähelepanu pöörata demograafilisele muutusele kohalikul tasandil äh, läbi ühtekuuluvuspoliitika, läbi ühtsete eesmärkide, nii et regioonid peavad eksplitsiitselt selle probleemiga tegelema. samuti on oluline toetada integreeritud lähenemist ning äh, mitmetasandilise juhtimise raamistikku, tuues välja selgelt erinevate juhtimistasandite ülesanded ja erinevatest fondidest saadav rahastus. samuti peaks rohkem tähelepanu pöörama äh, avalikule ja eraõiguslikule partnerlusele, sellepärast et et äh, paljudel juhtudel on suudetud akt-, mm, mobiliseerida ka äh, e-, erasektorit äh, kohalikul tasandil. samuti peab lähenemine olema proaktiivsem ehk demograafilist muutust ei tohi käsitleda ainult kui probleemi, vaid ka kui võimalust arendada uusi tehnoloogiaid, uusi turge, sest uute toodete ja teenustega on võimalik uusi turge välja arendada. eakad inimesed, naised ja sisserännanud saavad muutuda majanduse mootoriteks ja nad ei pea olema inimesed, kes saavad ainult sotsiaalabi, neil on omad oskused ja võimed ja kui neid väärtustatakse, siis saavad nad aidata kaasa majanduskasvule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, kuid me peame neid uusi mõttemalle arendama nende väljakutsete puhul ja me peame arendama ja levitama häid tavasid äh, ja uutmoodi lähenemist äh, poliitikale. kohalikud institutsioonid peavad äh, õppima, kuidas neid probleeme lahendada. me peame parandama ka institutsionaalset võimekust Äh, kohalikul ja regionaalsel tasandil. Neil on vaja toetust kõrgemalt poolt, neil on vaja juhiseid, kuidas nende probleemidega tegeleda ja samuti peame ka järelevalvet ja hindamismehhanisme parandama, meil on vaja saada rohkem äh, andmeid kohalikult ja regionaalselt tasandilt selleks, et mõista, millised on iga tasandi probleemid ning äh, viimased kaks slaidi, selline võiks olla Euroopa Liidu institutsioonide roll. Euroopa institutsioonid peaksid tagama tõhusama koordinatsiooni äh, erinevate poliitikavaldkondade vahel kohalikul tasandil ning edendama proaktiivsemat lahendamist ning partnerlust. samuti peaks eh, edendama arutelu ning eh, kaaluma tõendipõhiselt erinevate poliitivaldkondade eh, tõhusust, seda ei ole eriti tehtud ja kui mingisugust hindamist ei ole, siis kõik jätkavad uute poliitikavaldkondadega, aga me ei tea, mis töötab ja mis ei tööta, nii et meil on vaja rohkem äh, teha siin uuringuid ning vaadata, millised äh, poliitilised lahendused äh, toimivad. on väga oluline koguda andmeid ning Äh, anda kohalikul tasandil abi institutsioonidele ning äh, Äh, sidusrühmadele, et nad oleksid paremini ette valmistatud äh, demograafilise muutusega seotud probleemide lahendamiseks ning äh, lõpetuseks siis Euroopa Parlamendi roll, Euroopa Parlament on väga oluline, sest see esindab kodanikke, nii et Euroopa Parlament saab ergutada komisjoni, regioonide komiteed olema rohkem aktiivsed selle probleemi lahendamisel. näiteks eh, saab parlament üles kutsuda liikmesriike ning regioone rohkem tähelepanu pöörama demograafilistele väljakutsetele ning äh, tehes seda läbi programmide, tegevuskavade ning partnerluslepete ning äh, kutsuda komisjoni üles äh, aitama kohaliku tasandi ametivõime ning sidusrühmi aitama selle probleemi lahendamisel ning parlament saab üles kutsuda liikmesriike ja komisjoni äh, arendama välja kohaliku tasandi andmeid ja näitajaid ja edendama ka arutelu ning tõstma teadlikkust nende küsimuste kohta ning äh, demograafiliste väljakutsete erinevate aspektide kohta, näiteks äh, edendades äh, temaatilisi õppimisvõrgustikke, korraldades seminare, õpitubasid, näiteks regionaalsel tasandil parlamendisaadikud saavad algatada arutelusid oma valimisringkondades nende teemade kohta ja samuti saab näiteks regikomisjon regulaarselt kohtuda teiste parlamendikomisjonidega, kes tegelevad demograafilise muutusega seotud teemadega, näiteks tööhõivekomisjoniga, naiskomisjoniga, sellepärast et sooküsimused on väga olulised siin puhul ja nii edasi samuti saab kohtuda komisjoni ja regioonide komiteega. E, ma tänan teid kõiki ja vabandan, kui ma liiga pikalt rääkisin. Have... ma loodan, et järgmised kõnelejad teevad nüüd väga lühidalt, sellepärast et meil on tõesti vaja natukene ka diskussiooni aega nüüd ära. Albert ja Serhala Paloš. half an hour we have not Hola. Pues, Hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la... tere päevast kõikidele ja suur tänu mind siia kutsumast. väga kena on või, või jagada teiega oma seisukohta Euroopa demograafiliste probleemide osas ja samuti seitsme Euroopa riigi Portugali, Hispaania Itaalia ja Kreeka probleemidest. ma kõigepealt annan teile Lõuna-Euroopa riikide kohta sellise ülevaate. Lõuna-Euroopa riike üldiselt iseloomustab see, et nad on madala sündivusmääraga. keskmiselt on naise kohta üks koma viis last ning teine iseloomulik joon on see, et nendes riikides on elulemus üsna kõrge, mehed kuskil seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa aastat on nende keskmine eluiga ja naiste keskmine eluiga on isegi kõrgem. nii et nendes riikides siis keskmine eluiga on kõrge, aga sündivuse määr madal. lisaks sellele on viimase kümne aasta jooksul nendes riikides toimunud suhteliselt suur sisseränne. palun vabandust, et siin ei ole kaarti, ütleb kõneleja, aga kujutage endale ette Hispaaniat ja Itaaliat, eriti Hispaaniasse ja Itaaliasse on üheksakümne kaheksanda ja kahe tuhande seitsmenda aasta vahel väga suur sisseränne toimunud. Lõuna-Euroopa riigid on paraku ka need riigid, kus on tööpuudus väga suur, palju suurem kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, Hispaanias näiteks kakskümmend viis protsenti tööpuudust ning lisaks sellele iseloomustab Lõuna-Euroopa riike veel asjaolu, et noorte töö, tööpuudus on veelgi suurem, Hispaanias on kuskil viiskümmend protsenti noortest kahekümne ja kahekümne viie aasta vahele jäävatest noortest siis töötud. siis veel üks üsna hämmastav asjaolu on see, et äh, proportsionaalselt rääkides inimesed vanusevahes viiskümmend kuni kuuskümmend neli nendes riikides, nende arv ei ole väga kõrge, see on alla viiekümne protsendi. nii et siis nendes riikides on vähe, vähe lapsi, väga suur tööpuudus, noorte tööpuudus on veel suurem kui keskmine tööpuudus, aktiivses tööeas olevate inimeste arv vanusevahe, see vahemikus viiskümmend kuni kuuskümmend neli on üsna suur. mis hakkab siis toimuma lähiaastatel. sündivuse määr ei näita mitte mingisuguseid märke kasvule, majandus tõusu ajal oli juba sündivus üsna vähene ja ei ole loota, et majanduslangus tooks kaasa täiendava sündivuse tõusu. meile tuli küll väga palju immigrante, aga nüüd tegelikult rahvas lahkub rohkem kui juurde tuleb ja on üsna tõenäoline, et järgmise kümne aasta jooksul meie rahvastik väheneb ning lisaks sellele kõikides nendes nimetatud riikides on siis järgmise kahekümne aasta jooksul oodata ikkagi rohkem vanainimeste juurdekasvu kui, kui laste sündimust, sündivust, nii et äh, demograafiline nihe on suhteliselt hiiglaslik, mis toimub nendes riikides. iga kord, kui me kuuleme nendest suundamistest, suund, suundadest meie poole pöördutakse küll äh, küll ajakirjanikud küll poliitikud nad küsivad kogu aeg missugused on need probleemid millega me silmitsi oleme, kui rahvastiku arv jätkab vähenemist. kas selle probleemi lahendab immigratsioon, kas im,, kas väljaränne tähendab seda, et ajud voolavad välja, noored, noored inimesed lahkuvad, kas see tähendab seda, et me kaotame inimkapitali ja kolmas väga olulise tähtsusega küsimus on see, et kes hakkab siis selle vananeva rahvastiku pensionit maksma, kui noori ei ole, tööd ei ole, töötavaid noori ei ole, kes siis üle võtab meie käest selle pensionite maksmise? ma üritaksin vastata kõigepealt nendele kolmele küsimusele enda seisukohast. esiteks mis juhtub siis, kui rahvaarv jätkab vähenemist? ausalt öeldes mitte eriti midagi hullu, ütleksin mina. ma ei arva, et me sellepärast peame liigselt muret tundma ja tõesti, me ei pea sellele rahvaarvu vähenemisele nii suurt tähelepanu pöörama. me peaksime tegelikult mõningatest ideedest lahti saama, mis meid on kogu aeg kurnanud, näiteks et on olemas ideaalne sündivuse määr ehk siis kaks koma üks last naise kohta, mis tähendab, et see on piisav rahvastiku asendamiseks, siis on teine müüt, et kui keegi ei sure, siis ei pea ka kedagi juurde sündima, sellepärast et rahvastik on stabiil, on stabiilse suurusega, aga tegelikult see ei ole ka nii, inimesed surevad ja ei ole ka sellest kasu, kui kaks, iga, igal inimesel on kaks last, kui inimesi sureb rohkem, siis ikkagi jääb rahvastikku vähemaks. inimesed elavad järjest kauem ja neil on järjest vähem lapsi. Need kaks asja koos tegelikult aitavad hoida rahvaarvu suhteliselt stabiilsena. Euroopa on tegelikult olnud esirinnas rahvastiku taastootmise küsimustes. meil on olnud sündivusmäär, mis pidevalt on vähenenud, aga tänu immigratsioonile oleme oma rahvaarvu hoidnud, hoidnud siiski stabiilse. üheks põhjuseks sellel on siis immigratsioon ja teine eluea kasvamine. pered, kus on vähem lapsi on majanduslikult produktiivsemad ja see tähendab seda, et nad suudavad oma tootlikkuse ja töö läbi maksta umbes kahe kuni nelja inimese pensioni. nii et kui töötavate inimeste produktiivsus on piisavalt kõrge, siis ei ole tarvis muretseda pensionite maksmise võimekuse pärast ma loomulikult ei hakka ütlema, et me ei peaks inimesi julgustama rohkem lapsi saama ja neid ka selles toetama, ei, seda me võime teha, aga tegelikult meil ei ole tarvis neid lapsi nii palju juurde saada, et pensionid saaksid makstud. inimesed, kes soovivad lapsi saada, peaksid neid ka saama, aga vähemalt pooled inimestest, kes tänapäeval sünnivad, elavad rohkem kui sajaaastaseks. ja vane, lapsi saavad inimesed peamiselt vanusevahemikus kakskümmend viis kuni nelikümmend, nii et kui teie noorus langeb sellesse aega, kui majandus, majanduslik olukord on väga vilets ja te kavatsete elada sada aastat, siis me üritame teha inimestele ikkagi võimalikuks lapsed last saada, aga siis, kui olukord on neil väga raske, seetõttu me peaksime neid inimesi ikkagi toetama, kes soovivad lapsi saada, sellepärast et laste puudumine on pigem isiklikust seisukohast lähtudes halbade tagajärgedega, mitte niivõrd ühiskondlikkust. elada sada aastat ilma järeltulijateta on tegelikult üsna kurb. vaatame nüüd rännet. praeguste andmete kohaselt need inimesed, kes lahkuvad on tegelikult need, kes sinna alles mõne aja eest saabusid ja nad ei ole tegelikult sinna riiki väga hästi sisse elanud ning nad lähevad tagasi kas oma kodumaale või kolmandasse riiki. nii et tegelikult mingit massilist rahva väljavoolu ei ole Hispaanias. Hispaania päritolu rahvas halva majandusolukorra tõttu massiliselt siiski välja ei rända lisaks sellele tuleks meil tegelikult ümber vaadata immigratsiooni ja demograafia küsimused. mõned eksperdid on öelnud, et Hispaania võib suisa tühjaks jääda ja see võiks tähendada siis seda, et et hispaanlasi hakkavad asendama sisserändajad. meile tuleb küll palju sisserändajaid, jah. aga see juhtub sama, see juhtus siis, kui tööturule tulid nii kohalikud inimesed nii Itaalias kui Hispaanias, Hispaania ja Itee, Itaalia päritolu ja ka immigrandid ja kõikidele jätkus tööd. nüüd on olukord teistsugune, tööd ei ole enam nii palju ja ka sisserändajad on taas lahkumas. ma arvan, et me peaksime vaatama tegelikult neid suhteid majanduslike võimaluste ja selle vahel, et riiki tuleb vähem sisserändajaid. vaatame nüüd seda vananevat rahvastikku ja seda, kes nende pensionid maksab. tegelikult vananev rahvastik ei ole sugugi halb. esiteks tähendab see seda, et meie eluea pikkus on kasvanud see tähendab iga elatud aasta kohta kasvab eluiga neli kuud nii et iga kümne elatud aasta kohta saame juurde kaks aastat nii et selle asemel et meie päevad on kahekümne nelja tunnised peaksid hakkama meie päevad olema kahekümne seitsme kuni kolmekümne tunnised niimoodi näeb välja see eluea kasv nii et võib-olla me peaksime tegelikult muutma suhtumist vananemisse, me peaksime vaatama vana, vanust kui väga paindlikku kontseptsiooni, sellepärast et kuna me elame palju ka kauem ja elu on teistsugune, siis vana ei tähenda enam sedasama näiteks kuuekümne viie aastane inimene täna on hoopis midagi muud kui kolmkümmend aastat tagasi kuuekümne viie aastane olnud inimene ja kolmekümne aasta pärast on kuuekümne viie aastane ka teistsugune nagu tänane kuuekümne viie aastane nii nagu ennegi on niisugused muutused tuntavad ja märgatavad umbes kolmekümne aasta jooksul eeldatava eluea pikkuse kasv tähendab seda, et me saame rohkem aega veeta oma perega, isadega, vanaisadega, vanaemadega ja see tähendab seda, et põlvkondadevaheline äh, suhtlemine ja põlvkondade vaheline abi muutub järjest aktiivsemaks ja tihedamaks. lõppkokkuvõttes on meil nii-öelda neljadimensiooniline perekond, lapsed, vanemad, vanavanemad ja vanavanavanemad. järjest tavapärasemaks muutub, et lastel on olemas elu, elavad vanavanemad vana-vanavanemad ja tulevikus ilmselt on neid lapselapselapsi palju rohkem äh, kui praegu, mis tähendab siis seda, et põlvkondadevaheline abi kasvab järjest nii et tegelikult on olukord selles osas samuti muutumas. mitte niivõrd ei pea noored vanade eest hoolitsema, vaid pigem vanem generatsioon aitab noori. me näeme seda nii avalikus, avalikkuse läbi toimuvas abis kui ka erasektoris toimuvas abis ja, ja kui vanemad inimesed on noortele suuremaks abiks, siis saavad ka noored olla aktiivsemad, rohkem töötada ning seega, seega ka neid pensione maksta. Nendes Lõuna-Euroopa neljas riigis on perekondlikud sidemed alati olnud väga suure tähtsusega. pered on alati valmis üksteist aitama, erinevad põlvkonnad aitavad teineteist järjest rohkem, nii et tegelikult minu arvates need uudised ei olegi nii halvad, nagu neid tihtipeale püütakse meile demonstreerida. vaadakem seda pisut teise seisukoha, see teisest seisukohast. nüüd küsimus, kes siis maksab lõppkokkuvõttes need pensionid? demograafia eksperdid ütlevad, et pensionid peaksid olema seotud demograafilise olukorraga mitte vastupidi. seega me peaksime lõpetama selle lõputu loendamise, kui palju on aktiivses tööeas inimesi ja kui palju on mitteaktiivses eas inimesi ning vaatama tegelikult iga inimese panust eraldi. lõpetame inimeste panuse lugemise, inimeste arvu loendamise ja hakkame parem vaatama, missugune on olnud nende panus. ja kui me seda teeme, siis me tegelikult ei pea nii palju muretsema selle pärast, et töötav rahvastiku hulk muutub järjest väiksemaks. me lihtsalt peame palgatavuse taset parandama, me peame töökohti juurde looma olemasolevatele põlvkondadele. Need inimesed, kes täna sünnivad, elavad suure tõenäosusega sajaaastaseks mis tähendab seda, et olukord peab muutuma, see lihtsalt ei saa niisugune olla, et viiekümne viie aastaselt töötavad ainult pooled neist. olu-, kuna nad elavad nii kaua, siis tuleb vaadata, missugused on need teistsugused lahendused, me peame leidma ka uusi vastuseid küsimusele, kes vastab, vas-, maksab pensioni. me peaksime vaatama eelkõige majanduslikke väljakutseid, mitte niivõrd äh, demograafilisi väljakutseid me peaksime pigem investeerima produktiivsusesse niimoodi et, et see produktiivsustsükkel mille me oleme juba euroopas loonud et see ei katkeks me elame järjest kauem ja tuleb ta tagada niisugune olukord et iga põlvkond oleks produktiivsem kui eelmine see tõstaks ka üldise ühiskondliku heaolu tasandit ja ma tõesti pöördun, te, pöördun teie poole ettepanekuga, et vaadake neid demograafilisi väljakutseid pisut teise nurga alt. me peaksime lõpetama tuleviku vaatamise selle nurga alt, et me kogu aeg loeme ainult rahvaarvu ja vaatame rahvastiku vähenemist tuletagem endale meelde, et praegune seitsmekümneaastane ei ole seesama, mis tuleviku seitsmekümneaastane ja tegu ei ole niivõrd mitte demograafiliste väljakutsetega, vaid majandusliku väljakutsega. meil on tarvis koolitada noort põlvkonda, need noored, kes elavad jätkuvalt oma perede juures, neile tuleb anda võimalusi jõuda tööturule, suurendada tootlikkust. me peame aitama ka neid inimesi, kes on kuskil kolmekümne viie, neljakümne aastased praegusel hetkel, kellel on töökohad, aga kes ei ole niisuguses olukorras, et nad saaksid lapsi, kuigi nad neid saada soovivad ja me peame niisuguseid inimesi aitama. sellepärast, et vastasel korral või pikas perspektiivis olla olukorral et nad pole lapsi saanud väga halvad tagasilöögid ja samuti võib see negatiivselt mõjutada nende isiklikku ja perekondlikku heaolu. ma tänan teid tähelepanu eest ning loodan, et ma olen teid veennud, et me ei peaks liiga palju muretsema nende demograafiliste väljakutsete pärast ning vaatama pigem põhjalikumalt meie ees seisvaid majanduslikke väljakutseid. suur tänu! Like to... suur aitäh ja nüüd Äh, annaksin sõna Lars Rademacherile, palun. jaa, vielen Dank ähm, für die Einladung, vielen Dank, Frau Vorsitzende. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. ma olen natukene üllatunud, et äh, täna siin viibin, sellepärast et väga harva suhtlusspetsialiste kutsutakse rääkima ühtekuuluvuspoliitikast ja ma ei ole ka demograafia alal spetsialist aga loodan siiski, et see, millest räägin, teile huvi pakub. minu uuring räägib sellest, kuidas äh, julgustada ettevõtete loojaid. ma usun, et naised äh, ettevõtete loomisel vajavad julgustust me teame, et demograafilised arengud praegusel hetkel tähendavad seda, et naised peavad kauem töötama, olgu see siis Saksamaal või mujal. ja sellest tulenevalt tulebki julgustada ettevõtete loomist siin me räägime ettevõtete loomisest äh, sillana meil on vaja pakkuda rohkem paindlikkust. ning see peaks võimaldama ka enamatel naistel oma ettevõtte luua. me oleme loonud koostöö ja oleme mm, teinud seda koos äh, rühmaga naistega, kes on seotud krediidipangandusega ning me tegime ettepaneku analüüsida stiimuleid Saksamaal, mis äh, aitavad naistel luua ettevõtteid. mõtteks on see, et liidrikohal olevad naised äh, kaasatakse mentorite programmi ja nad saaksid siis aidata noortel luua oma ettevõtteid. meil on äh, Saksamaal föderaalsel tasandil ka äh, naistest äh, ettevõtete luujate agentuur, aga nende eelarve on väga ma-, väike ja väga keerukas on samuti Saksamaal kõiki asjaga seotud naisi kokku koguda, sest Saksamaal on äh, tegemist killustatud korraga föderaalsel tasandil Baden-Württembergis on eelarve väga väike ning osaks ning eelarve tuleb äh, siis majandusministeeriumilt. üha enam naisi Saksamaal uuringu juurde nüüd tulles äh, tõesti on seotud taolise tegevusega, nad on aga ka praeguste tendentside vastukäivad uuringud näitavad, et kui naised oma ettevõtteid loovad, siis nad teevad seda teistmoodi. Nad ei sisene kõrge riskiga valdkondadesse, sektoritesse, aga see ei tähenda seda, et nad oleksid vähem edukad. samuti on meile huvi pakkunud nende naiste motivatsioon ja iseloom, kes ettevõtteid loovad, mis alusel nad riske võtavad ja me üritasime siin selles kohas, selle koha pealt kõikehõlma uuringu koostada. ning me oleme keskendunud oma tegevuses ka just mentorlusele. koos Föderaalse Ettevõtete Loojate Agentuuriga vaatlesime me enamat kui kaheksat tuhandet ettevõtet ja naist, kes on ettevõtet loonud ning äärmiselt huvipakkuv ja tüüpiline on see, et, et tegelikult mingeid andmeid ei ole selle kohta, andmeid ei koguta, sellepärast et see oleks liiga kulukas. ning me pakume siis välja ka mentoreid, kes ettevõtete loomisel mängivad oma rolli muidugi on väga keerukas naiste äh, endi puhul seda uuringut läbi viia, samuti andmete kogumisega võib tekkida vigu. Äh, siin sellel graafikul te näete, kui mitu naist oli kaasatud, te näete, et keskmine iga, mille luuakse ettevõtteid, on tõusnud, naised loovad üha vanemana ettevõtteid ning samuti eh, haridustase on väga kõrge. naised valmistuvad väga põhjalikult oma projektid ette, teevad seda väga pikalt, peavad dialoog projekti loomisel. ma loodan, et te eh, saate nüüd tutvuda ka minu skeemiga, punasel ka on ära toodud teenuste sektor, üldteenused see vastab äh, näiteks tervishoiuteenustele, hoonete puhastus ja muu, hoonete korrashoid. ka mõned tööstussektorid on sellised, kus me sooviksime näha äh, rohkem ettevõtete loomist nagu äh, biomeditsiin ja muu, kõik need valdkonnad on sellised, kus naised äh, osalevad väga vähe, hoolimata sellest, et äh, tegelikult nad on väga loovad. üldiselt on naistel kas kultuurivaldkonnas või sotsiaalteaduste valdkonnas öö, äh, oma diplom ja harvem on neile täppisteaduste valdkonnas diplom tihtilugu äh, reklaamivaldkonnas, nõuandvas valdkonnas, kommunikatsioonivaldkonnas. ning üldiselt need ettevõtete loojad ise on oma ettevõtte tegevuse keskmes, enamasti loovad nad ettevõtte üksinda või kahekesi ning nende jaoks väga oluline just paindlikkus, millest nüüd varasema töö puhul neil tihti puudu oli. sest et enamasti on väga keerukas kokku viia traditsiooniline töökoht pereeluga. ning samuti soovisid nad ise ka isiklikumalt olla seotud oma ametitegevusega. uuringud näitavad näiteks, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Saksamaal ligikaudu kuni kuuskümmend protsenti küsitletud meestest lõid ettevõtte seetõttu, et nad jäid töötuks. naiste puhul on see ka täiesti teistmoodi ainult. ainult kümme protsenti ettevõtetel olnud naistest võtsid vastu sellise otsuse, kuna neil ei olnud tööd. nagu ma äsja ütlesin, no nad mõtlevad ka nad oma projekti üle pikemalt järgi Nad ei ole valmis ka kompromissidele minema teatud küsimustes. näiteks mehed on valmis esimese kahe aasta jooksul lihtsamini oma pereelust loobuma. eraelu ja tööelu vaheline tasakaal on aga naiste jaoks esmatähtis mis puudutab seda süsteemi, mille eesmärgiks on julgustada ettevõtete loomist, siis see süsteem on mõeldud kõikidele naistest ettevõtete loojatele. enamasti naistel on aga mulje, et teatud aspektid ettevõtete loomise juures ainult on kaasatud neisse programmidesse. mingil juhul ei tohiks unustada konkurentsi ka regionaalsel tasandil. ning tundub, et naistega ei arvestata piisavalt praegu. ettevõtete loojad tihtilugu meest, mehed tunduvad olevat enesekindlamad ning nad suudavad ka oma projekte veenvamalt esitada. ja ka investoritega suheldes on nad veenvamad. see on struktuurne e, probleeme, mis mõjutab naisi ning aeglustab nende ettevõtete loomise protsessi. mentorid tihti on ka natukene skeptilised naiste poolt loodud ettevõtete suhtes. Nad ütlevad äh, lisaks sellele veel, et olukord on palju keerukam naiste jaoks viimaste aastate jooksul selline partnerlus mentorite ja ettevõtete loojate vahel on edasi arenenud, aga programmid ei ole endiselt piisavalt teada-tuntud. paljud naised sooviksid osaleda, aga neile lihtsalt sellist võimalust ei pakuta ning nad ei leia kedagi, kellega oma tegevust arutada. idapoolse Saksamaal oleme me kohtunud erinevate naistega, kes isegi ei teadnud, et neil oli selline võimalus. et neil on üldse võimalik mentoriga asju arutada. Need, kes mentori teenuseid kasutavad, äh, tegelikult enamasti ka näevad, et see neile abiks on ning äh, aitab kaasa kõvasti ettevõtte loomisel. eriti, mis puudutab just äh, aruandlust, raamatupidamist, piirkondlikud kaubanduskojad neis aspektides ei ole alati just kõige kohasemad abi saamiseks just mentorid sobivad selleks kõige paremini. mis puudutab aga nüüd ettevõtete loomise keskkonda, on teatud regioone, mis majanduslikult nagu no on väga-väga tugevad, Baierimaa äh,, Edela-Saksamaa ning äh, äh, sealsamas on puudu toetusest naistest ettevõtete loojatele. pigem on äh, neil kergem seda teha ida pool, lõuna pool on suhtumine natukene traditsioonilisem, konservatiivsem, võib-olla see on sellega seotud. mina olen kommunikatsiooniala spetsialist ja meie jaoks on äärmiselt huvipakkuv see, et siinkohal me leiame, et tegemist on äh, meediarevolutsiooni algusega. milline on meedia roll ettevõtete loomisel? sotsiaalmeediad äh, mängivad suhteliselt piiratud äh, rolli naiste puhul, kes ettevõtteid loovad, aga nad kasutavad juba praegu marketingiks erinevaid sotsiaalseid võrgustikke selleks, et pöörduda klientide poole, suhelda part-, äh, partneritega ja nii edasi, nii et äh, see tendents areneb. no võrgustruktuur on ka üks neist asjadest, mida me tahame põhjalikumalt uurida, millist liiki võrgustikke luuakse nii et äh, see on jälle uueks valdkonnaks. ma peatselt ka lõpetan oma ettekande, aga ma tahaksin veel lisada, et äh, meie uuringud on ka kättesaadavad, mul on ka mõned eksemplarid nendega kaasas ning kokkuvõte on olemas nii saksa kui inglise keeles, suur aitäh! Thank you, I, I just wonder whether this is only aitäh! me kahjuks ei saanud äh, teie slaide kui teil need on olemas, võib-olla saate need meile saata emailiga, see oleks väga kasulik ja ma arvan, et äh, ka Barcelona kolleeg võiks äh, oma slaidid saata kõikidele regikomisjoni liikmetele oma slaidid, suur tänu. me kuulasime ära siin need uuringu tulemused, äh, mille parlament tellis ja me oleme siin ära kuulanud siis kaks eksperti, kes täiendasid seda uuringut ja nüüd tahaksin anda sõna ähm, parlamendisaadikutele, palun, Kristin. suur tänu. mul oli suur rõõm ja au lugeda seda uuringut äh, demograafilise muutuse kohta ja ähm, ma arvan, et see töö liigub õiges suunas, kuid üks asi, mis on minu jaoks eriti oluline, sii-, on see, et demograafiat ei tule vaadata kui riski, kui ohtu, vaid kui võimalust ja me teame ka väga hästi, et äh, üks kahest äsja sündinud inimesest elab saja aastaseks ja peale selle on ta sealjuures veel hea tervise juures. teatud meetmed on vajalikud. me oleme sellest ka pisut siin juba rääkinud ja ühtekuuluvuspoliit-, kuuluvuspoliitika ja struktuuripoliitika arutelu juures tulime ka demograafia küsimuse juurde. kahe tuhande kuuendal aastal ei olnud äh, demograafial mingisugust kohta struktuuripoliitikas, kuid nüüd on olukord muutunud ning paljud regioonid võtavad seda arvesse. mina tulen Baierimaalt, mis on väga rikas piirkond, kuid isegi Baierimaal teame nüüd, et äh, on olemas äh, piirkonnad, äh, kus struktuurimuutused on reaalsed ning teatud inimesed peavad lihtsalt kodudest lahkuma, sellepärast et neil ei ole piisavalt tööd, neil ei ole võimalust saada väljaõpet. Mm, tööhõive keskendub suurte linnade ümber ning teised piirkonnad on siis kehvemas seisus Baierimaa äh, valitsus on seda ka arvesse võtnud ja öelnud, et ei ole normaalne, et äh, ühest piirkonnast nii palju inimesi välja voolab. ja kui mingisugune piirkond hakkab kaotama elanikkonda ja inimesed lähevad kõik linnadesse, siis äh, linnades tekib ka eluasemeprobleem, nii et tekib äh, siis see taristu probleem, ühe poole kaotus toob aga kaasa teise poole majanduskasvu. seega ma arvan, et me oleme siin õigel teel, tuleb jätkata arutelu piirkondadega selleks, et see töö jätkuks. nüüd iibest. Te näitasite meile Euroopa tabelit tegelikult on Euroopas, mitte Euroopa Liidus, aga Euroopas, näiteks Norras on teisi näiteid, kus me näeme, et äh, iive on tõusuteel, miks? sellepärast, et äh, äh, pere ja tööelu ühitamine ei ole seal probleemiks. sellepärast, et riik on väga palju ära teinud, pakutakse sõimekohti, taristut, seal on äh, terve rida meetmeid, äh, mida tuleb äh, koos kasutada. veel viimane märkus minu poolt. üheksakümnendatel leidis aset esimene ettevõtete loomise laine ja pärast kriisi oli palju inimesi, kes äh, olid väga keerulises olukorras ning selline ettevõtete loomise äh, mudel on väga heaks äh, näiteks. ühelt poolt tuleb siis teha muudatusi ja teiselt poolt arendada ka juba olemasolevaid asju, kuid selleks peab muidugi olema selleks võimalus. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu. väga hea on äh, lugeda seda väga konstruktiivset raportit, äh, mis sisaldab väga huvitavaid märkusi siin tuuakse välja demograafiline muutus kui suur väljakutse, eriti just rahastamise ja pensionite ning vananemise seisukohast lähtuvalt. siin räägitakse riikide rollist ja täna kuulsime ka väga huvitavaid sõnavõtte, mis räägivad vananemisest, demograafilisest muutusest kui mm, positiivsest muutumisest. minu meelest on see väga huvitav kõik see on minu jaoks väga huvitav ja kasulik. mina omalt poolt tahaksin esitada kaks küsimust. me räägime rahvastiku vähenemisest ja ka minul tekib tihtipeale küsimusi, räägitakse demograafilisest vähenemisest ja räägitakse siis ka inimese kohta kehtivat sissetulekust ja kõikide nende demograafiliste muutustega koos äh, räägitakse regionaalsetest muudatustest. ma arvan, et me peame siin jaotama vahendeid äh, paremini ning võtma arvesse rahvastiku vähenemist, kui vähenemine on ainult viis protsenti, siis on see üks asi, kuid kui rahvastiku vähenemine ulatub juba kümne, kahekümne protsendile, mis siis juhtub? me peame arvesse võtma kuidas seda küsimust siis lahendada ja millist rolli mängib rahvastiku vähenemine tulevikus? teine küsimus, et te rääkisite uutest tehnoloogiatest ning vastavatest programmidest, meil on terve põlvkond eakaid, kes on valmis ka uusi kommunikatsioonivahendeid kasutama, kuid teatud piirkondades Euroopas ei saa neid jälle kasutada. nii et me peame seda äh, potentsiaali kaaluma ka ettevõtete jaoks, kes omalt poolt äh, on samuti võimelised kasutama selliseid teenuseid ning äh, peame seda valdkonda kaaluma ka majanduskasvu ning tööhõive loojana. ma tahaksin teada, kuidas teie seda küsimust näete kahjuks äh, pean siit lahkuma sellepärast, et äh, mul on intervjuu äh, paari minuti pärast, kuid ma tulen tagasi ja ma arvan, et me saame tõesti vaadata tulevikku positiivselt ja rõõmsalt, aitäh. ja nägin, et Hollandi instituut pidi samuti siin olema esindatud riiklike institutsioonide hulgas ja väga huvitav on rõhutada äh, seda äh, teadusinstitutsioonide vahelist koostööd, sellepärast et see võimaldab äh, meil Euroopa tasandil rohkem teada saada. turbustinaarius, palun. lugupeetud siinviibijad meil oli siin kolm äh, kõnelejat, kellel olid äh, väga huvitavad ettekanded, mis äh, näitab ühelt poolt, et kahekümne kaheksa liikmeline Euroopa Liit on demograafilisest aspektist vaadates väga kompleksne ja regioonide väljakutsed on üpris erinevad, kui me vaatame Baierimaad või Skandinaaviat ühelt poolt või Hispaaniat, Portugali, Kreekat, Lõuna-Itaaliat, Rumeeniat, Bulgaariat teiselt poolt, siis on distants nende vahel ja erinevused väga suured Äh, ma ei ole sotsioloog, kuid ma tahaksin rääkida teile ühest vaesest riigist, Rumeeniast, ja tuua välja mõned elemendid, mida ei ole mainitud ja mis moodustavad osa nendest suurtest väljakutsetest. ja see on määravaks, kui me mõtleme, millist ühiskonda me tahame. kui me räägime kriisi mõjust, mis on eelnevaid negatiivseid tendentse veelgi süvendanud, siis näeme, kuidas rahvastik väheneb ja lõunapoolsetes riikides on see tingitud ka väljarändest, sest Euroopa kodanikud saavad minna teistesse Euroopa liikmesriikidesse tööle. see on muidugi väga hea Ehm, nende inimeste jaoks, kuid ühiskonna jaoks on tegemist eh, ajude äravooluga, mis viib eh, suurte vastutusteni siis eh, suurte ettevõtete või ametivõimude poolt samuti äh, väheneb tervishoid äh, ning äh, haridustase, sellepärast et pädevad isikud lähevad lihtsalt minema. see kõik mõjutab demograafiat üldiselt, sellepärast et kui te saate kehvemat haridust, Äh, siis see tähendab äh, vähem võimalust tööd leida tulevikus nii riigisiseselt kui riigist väljaspool ja madalama tasemega tervishoid tähendab lühemat eluiga. Rumeenias on ka kõrge vastsündinute surevus tulemus, tegemist on äh, nähtusega, millega tuleb põhjalikult tegeleda ning töötus, eriti just noorte töötus, mõjutab äh, uusi põlvkondi. küsimus ei ole ainult Hispaanias, Kreekas ja Itaalias, vaid need küsimused puudutavad ka Rumeeniat. töötus viib ka äh, selleni, et inimesed ei taha perekonda luua, me teame, kui palju maksab äh, eluaseme pidamine, kui palju maksab äh, pere loomine, kui te peate keskenduma täielikult suunatud äh, töö leidmisele ja karjääri tegemisele, siis äh, viib see sellise maailmani, kus igaüks hoolitseb ainult iseenda eest ning perekonna idee heidetakse kõrvale. iive on seotud eelkõige perekondadega, nagu me näeme äh, perekondade vähenemist, siis näeme ka iibelangust ning demograafiast saab illusioon. me peame vähendama lõhesid linna ja maapiirkondade vahel sellistes riikides nagu Rumeenia. praegu on Rumeenias hoolimata üldisest progressist noortel väga vähe võimalust maapiirkondadesse minna ülikooli või leida häid töökohti, viinud meid olukorrani, kus praegune situatsioon on võrreldav kolmekümnendate aastatega. perspektiivi puudumine, mis on viimasel ajal väga teravaks probleemiks muutunud, tähendab suurte inimressurssi kadu ja fakt, et et meil on väga palju kvalifikatsioonita inimesi, kes saavad ainult kõige väiksemapalgalisi ähm, musti töid teha. siis tugevdab veelgi seda periferaalset äh, efekti Euroopa Liidus. ja räägime ka kärpemeetmete mõjust Äh, Hispaania esindaja siin mainis neid äh, kärpemeetmetel oli kolm eesmärki, kõigepealt äh, te avaliku tervishoiu ja hariduse rahastamise vähendamine ning ka avaliku halduse rahastamise vähestamine, vähendamine. Mm, seda võib muidugi mõista, kuid demograafiliselt on selle mõju täiesti hävitav, sellepärast et see loob teatud ühiskonnamudeli ja teatud demograafilise struktuuri, mis on, mis oli tüüpiline ühiskonnale kahekümnenda sajandi alguses, aga see ei tohiks olla niimoodi praegusel tehnoloogia ajastul paljusid probleeme saaks lahendada läbi ühtekuuluvuspoliitika, kuid iga liikmesriik peab ise oma lahendusi leidma. ning äh, lõpuks on oluline ka, et meil oleks uusi investeeringuid sellistes riikides nagu Rumeenia ja Bulgeeria, Bulgaaria, mis on uued liikmesriigid siin on äh, palju sektoreid, kus ei ole piisavalt ettevalmistatud äh, tööjõudu, sellepärast et äh, see tööjõud ei oma vastavat kvalifikatsiooni. inimesed on kohanenud muutliku keskkonnaga, nad on valmis vastu võtma ükskõik millist töökohta. ja ühiskonnas on nüüd probleem inimeste väljaõpetamisega. näiteks äh, Mercedes, äh, see ettevõte tuleb äh, Rumeeniasse ainult selleks, et äh, sealt leida kvalifitseeritud tööjõudu, insenere näiteks, aga insenere Rumeeniast enam ei leia. ja ma ei tea, kas äh, Äh, liikmesriikidel üksinda on võimalik kõiki neid probleeme lahendada, poliitikutele tavaliselt ei meeldi öelda neid ebameeldivaid asju välja. Äh, Euroopal ei ole rändepoliitikat. Euroopa seisab silmitsi tõelise demograafilise probleemiga, me võime muidugi statistiliste andmetega pikka aega veel mängida, kuid statistika tavaliselt lihtsalt äh, toetab meie oma argumente ega eh, esinda tõde, kuid asjaolu, et Euroopal ei ole tõelist rändepoliitikat ning eh, see, et me peame leidma Euroopa tasandi lahenduse vananevale äh, elanikkonnale, me peame siin lihtsalt äh, vaatama lääne majandusmudelit, kus äh, on suur hulk äh, väljastpoolt Euroopa Liitu tulnud sisserändajaid või siis ka Euroopa Liidust tulnud sisserändajaid, kes ei ole õieti sisserändajad, ehkki David Cameron näib seda arvat, siis need riigid peavad kasutama sisserännanud tööjõudu, sellepärast et nad ise ei tooda piisavat tööjõudu või see tööjõud, kes neil olemas on, ei ole nõus äh, iga tööd tegema, sellepärast äh, rakendataksegi sisserändajaid ja meil on vaja siin vastavat strateegiat, ilma demograafilise strateegiata jääb Euroopa Liit Äh, ideaalseks äh, katsetuseks äh, inimkonna ajaloos, kuid demograafiast võib saada suur takistus Euroopa Liidu ellujäämisel rahvusvahelisel areenil. mõelge sinna vaid Hiinale. Hiina kujundab nüüd oma demograafiapoliitikat ümber, meie kujundame aga ümber oma pensionisüsteeme Hiinal on vaja pensionisüsteemi kaheksasajale miljonile inimesele. me peame kaaluma neid äh, küsimusi strateegiliselt pikaajalises perspektiivis, sest kui me lihtsalt äh, teeskleme vastuste leidmist, siis äh, me leiame ka vale vastuseid. proua Irigoyan, palun. Eh, suur tänu, ma tahaksin tänada äh, äh, professorit äh, selle demograafilise ülevaate eest Euroopa lõunaosas, eriti just Hispaanias. minu koduringis ma tänan teid äh, selle optimismi eest, kuid äh, mul tekib siiski küsimus äh, tuleviku ja kriisi mõjude kohta. me teame, et väga palju on perekondi ja pensionäre, kes peavad oma lapsi või lapselapsi aitama ja meil on pikaajaline tööpuudus, mis süveneb, eriti näiteks noorte puhul meil on vaja siin tootlikkust suurendada, te ütlete, et demograafilist väljakutset ei ole, kuid äh, me saime hiljuti Hispaania linnade demograafilise ülevaate äh, Mm, me rääkisime siin regionaalarengu ja sotsiaalfondi juhtikuluse eesmärkidest, kuid ma tahaksin juhtida teie äh, tähelepanu sellele, et üks koma seitse miljonit äh, perekonda koosneb üle kuuekümne viie aastastest ning äh, nende hulgas on palju äh, rohkem naisi, üks koma kaks miljonit naist äh, elab üksi võrreldes neljasaja tuhande mehega umbes ning ähm, seitsmekümnendal aastal oli enamik perekondi neljaliikmelised, kuid praegu on neid ainult kaks neljast ning Äh, väga paljudel ei ole lapsi. kriis äh, ja kõik selle mõjud äh, mõjutavad ka mind kui poliitikut ja ma tahaksin teada, millised on meie perspektiivid, sellepärast et need muudatused on olnud väga, need muutused on olnud väga kiired ja kahe tuhande kaheksandast aastast peale saab juba esitada küsimust, kuidas siis linnad edasi arenevad ja lõunapoolsed riigid just eriti. suur tänu. mina olin Rootsi põhjaosas erinevat erinevate äh, regionaalsete programmide eest vastutavad, vastutav kümme, kümne-viieteist aasta jooksul, nii et ma tean väga hästi, milliste äh, väljakutsetega on tegemist. me arendasime välja strateegiaid, programme ja võtsime siis vastu meetmeid, mis ei olnud otseselt seotud äh, ühe eesmärgiga, vaid üldeesmärkidega. Rootsis näeme, kuidas juba seitsekümmend viis aastat rahvastik väheneb. selles ei ole midagi dramaatilist, kuid seitsekümmend viis aastat juba rahvastik äh, väheneb tasapisi Rootsis. meil on Rootsi põhjaosas väga palju metsa, kuid seda kasutatakse nüüd teistmoodi. inimesed rändavad nüüd välja tegemist on väljakutsega, kuidas me siis seisame silmitsi selle aeglase rahvastiku kaoga? kõigepealt põhja pool, seal, kus on äh, rauakaevandused, on teatud äh, hulk äh, töölistest ähm, nüüd ümberõppel ja nad on pidanud leidma teisi äh, töövõimalusi. ja me oleme palju koostööd teinud ka ülikoolidega, loonud strateegilisi partnerlusi, keskendudes just nendele kaevandustele, mis keskendusid äh, väikeste linnade ümber. no meie jaoks on need äh, linnad üsna suured, aga Euroopa tasandil on tegemist väikeste linnadega ja veel kolmandaks äh, sisserände suurendamise tendents on väga tugev tendents liigub sinnapoole, et et äh, võetakse vastu üha rohkem sisserändajaid, me teame, et näiteks Süürias on väga suur äh, kriis ja paljud inimesed äh, püüavad leida endale uut kodumaad ja Rootsi on oma uksed neile avanud. see on väga oluline just strateegilisest aspektist lähtuvalt, sellepärast et see lubab meil suurendada rahvastikku pikaajalises perspektiivis, aitäh! Like to, to ma tahaksin kasutada võimalust esitada viimane küsimus kas me mõistame, miks meil on Euroopas niisugused ühiskonnad, kus noored inimesed otsivad tööd, teisisõnu nad otsivad tegelikult tööd, mida keegi peaks nendele looma. ja noored inimesed alustavad ka hulgaliselt uusi väikeettevõtteid, et luua endale ise töökohti. kas ei peaks innustama neid noori ise endale töökohta looma, et olukord muutuks näiteks Hispaanias, kus noored on tohutul hulgalt töötud ja teine asi on see perede abisüsteem, kui mitu põlvkonda koos elab. paradoks on praegu just täpselt selline, et Hispaanias eelkõige pigem vanaemad ja vanaisad abistavad oma lapselapsi, kellel ei ole tööd, sest et tegelikult normaalne on olnud siiski põlvkondade vältel, et nooremad toetavad vanemaid. nüüd on olukord muutunud ja kuidas sellega siis toime tulla? kas see tegelikult on ikka nii positiivne faktor, nagu te ütlete, või on see tegelikult ikkagi probleem, mis võib teisigi kaasa tuua? ja nüüd ma tahaksin äh, anda sõna taas kolmele kõnelejale, et te siis kommenteeriksite või vastaksite nendele küsimustele, mis, millele te saate vastata. proua Hlorovitš, suur aitäh, suur aitäh ka nende äh, kommentaaride eest, mis olid väga-väga huvitavad. minu arvates on siin neli küsimust, mis vajavad käsitlemist. esiteks sündivuse määr ja poliitikat sündivuse toetamiseks. muidugi me võime arutada, kas meil on tarvis rohkem lapsi või mitte, aga inimestele peab vähemasti jääma võimalus valida, kui palju lapsi nad endale soovivad. vaadates erinevates riikides toimivaid poliitikaid leheküljel kolmkümmend seitse minu raportist te leiate selle graafiku, mis näitab täiesti selgelt, et Põhjamaades ja Skandinaavias ning Prantsusmaal on sündivuse määr kõrgem, sellepärast et nendes riikides on ka rakendatud poliitikaid, kuidas töö ja pereelu pale, paremini ühildada, nii et siin ei ole mitte kõige vähematki kahtlust. kui me soovime, et naised käiksid tööl, kuid ka sünnitaksid lapsi, siis on meil tarvis neile luua selleks sobivad tingimused. teine teema on tehnoloogiline innovatsioon, see on väga tähtis. praegune tehnoloogia toetab uusi teenuseid ja võimalusi teenuste pakkumiseks, isegi kõige äh, piiri äär, äärmu-, äärepealsemates piirkondades, ka vanematele inimestele, igasugused võimalused on e-õpe e, e-haldus, igasuguseid uusi teenuseid saab luua, igasuguseid uusi turge saab luua, ei tohi unustada, et ka vanad inimesed on suurepärased tarbijad, samuti turism, meil on igasuguseid võimalusi vanematele inimestele või ka puudega inimestele turismiteenuseid pakkuda. see on samuti üks võimalus, mida tuleks vaadata. nüüd rohkem niisuguste võimaluste uurimine on oluline, missugused, missugune oleks õige poliitika vahetada infot erinevate uurimisinstituutide vahel, kuidas jälgida neid poliitikaid, kuidas tuua välja tõenditepõhiseid lähenemisi, kuidas teha kindlaks, mis töötab ja mis ei tööta, sest vastasel korral töötavad kõik välja omaenese väikse poliitikaga, need poliitikad omavahel koos ei toimi mitte üks raas. see järgmine teema oli kriisi mõju see majanduskriis on tõesti olnud hulleim pärast tuhande üheksasaja kolmekümnendate aastate kriisi ja ei ole veel päris selge, missugune missugused on selle kiiri, kriisi lõplikud mõjud. arvatakse, et on ka strukturaalseid mõjusid, mitte ainult konjunktuurseid ja arvatakse ka, et kriis on mõjutanud ka demograafilisi suundumusi, näiteks sündivuse määra vähenemist, samuti eluea lühenemist, tervise halvenemist ja nii edasi. peame vaatama, missugusele tasandile me jõuame sellega, selle kriisi tulemuste arenguga, kui tõesti ühiskond vaesub selle tulemusena, siis tuleb midagi ette võtta. teine teema siin puudutab rännet. tõesti, mõnedes riikides, eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopas, on probleem sellega, et suurepäraste oskustega noored inimesed lahkuvad riikidest, nii et neil ei ole piisavalt oskustega töötajaid. näiteks Leedu, mida me oma raportis ka puudutame, Leedu on pannud paika mõningad poliitilised lähenemised, et riigist lahkunud oskus, oskustega noored tuleksid tagasi. nii et selles valdkonnas on olemas juba teatavaid poliitikaid ja seda tuleb edasi teha. nüüd, mis puudutab noorte inimeste poolt iseendale töökohtade loomist ja samuti naiste poolt iseendale töökohtade loomist. see võiks olla tegelikult üks valdkond, kus Äh, hõivet parandada, aga probleem on selles, et noortel ja naistel ei ole juurdepääsu krediidile, samamoodi nagu on meestel. Neil ei ole ettevõtlusvõrgustikke, samuti on neil raskem oma ettevõtet luua võrreldes meestega. nii et kui me soovime, et noored ja naised endale rohkem oma ettevõtlust rajaksid, siis me peame sellega tegelema ja tegema nendele juurdepääsu sellele turule lihtsamaks. veel üks oluline küsimus. üksi elavate vanurite arvu kasvamine. üldiselt on muidugi tore, et inimeste eluiga paraneb, aga inimesi, kes on vanemad kui kaheksakümmend viis aastat ja kelle tervis ei ole nii hea, neid on järjest rohkem ja rohkem, aga tekib küsimus, kes nende inimeste eest hoolitseb. enamalt jaolt teevad seda naised, aga mida me siis peaksime tegema, et neid inimesi, kes peavad hoolt kandma halva tervisega vanurite eest, et neid inimesi kuidagi rohkem toetada ja nende tööd väärtustada. nii et meil on loomulikult olemas hulgaliselt majanduslikke väljakutseid, aga ikkagi tuleb väga hoolega üle vaadata, kuidas tegeleda kõikide meie ees seisvate väljakutsetega. me peame innustama seda, et inimesed jääksid kauemaks aktiivselt töötama, me peame innustama naisi töötama rohkem, mitte kodus istuma ning peame ka tehnoloogilisi võimalusi teisiti kasutama. suur aitäh! kes nüüd soovib? jah, härra Estella. tundub, et ma pean väga lühidalt tegema. ma tahaksin öelda üht-teist sündivuse kohta. loomulikult on väga oluline, et sündivuse edendamiseks oleks terve hulk poliitikaid ja me oleme loomulikult arutanud mitmeid kordi töö ja pereelu ühel, ühildamist ja selle võimalusi ja kuidas seda teha kõike lihtsamaks, aga ega me ei saa ju imesid ka oodata ja miks ma seda nüüd siis ütlen. aga tänapäeval on meil hulk naisi, kellel lapsi ei ole ja seda peamiselt neljal põhjusel. esiteks on järjest rohkem ja rohkem inimesi, kes tegelikult lapsi ei soovigi ja need, kes lapsi ei soovi, nendel on teistsugused väärtushinnangud. vanasti inimesed vaatasid võib-olla lapsi kui oma tulevikukindlustust ja abielusid on meil tänapäeval hoopis erinevaid tüüpe. inimestele tundub, et tulevik on nende ees avatud ja mille pärast mille pärast siis oma võimalusi vähendada laste saamisega, miks ennast lastega kinni panna? samas on terve hulk inimesi, kes tahaksid lapsi saada, aga neil ei ole sobilikku partnerit. nii et lõppkokkuvõttes on noori inimesi järjest rohkem, kes ei ela paari suhtes. ja kui me räägime töö ja pereelu ühildamisest, siis me peaksime rääkima ka tegelikult sellest, et meil ei ole eriti ka poliitikaid, mis toetaksid üksikute inimeste poolt laste saamist. see võib kõlada veidi naeruväärselt, aga miks ka tegelikult mitte seda vaadata, sellepärast et perekonna definitsioon on ka kõvasti muutunud. Nendes riikides, kus mehed ja naised on võrdsemad, on ka rohkem inimesi, kes elavad paari suhtes ning paarisuhe on ka kvaliteetsem ja seetõttu on seal ka rohkem lapsi. näiteks Hispaanias kahekümne viie ja neljakümne aasta vanusevahes on hulgaliselt mehi, kes ei ela mitte mingit tüüpi paarisuhtes vaid nad elavad üksi ja lisaks sellele on ka hulgaliselt inimesi kes on paari suhtes kuid nad ei soovi kuid nad ei soovi lapsi saada ja minu arust just siin on see probleemne koht me peame inimesi aitama sest et kõik ütlevad et me saame lapsi hiljem praegu ei ole õige aeg kolmandaks on ka inimesed kes ütlevad et praegu varem ei olnud võimalik ja nüüd on liiga hilja ja miks siis on liiga hilja nagu te isegi teate kui naine on kuskil neljakümnene siis on tema viljakuse määr juba kõvasti langenud ja kui naised ikkagi selles vanuses lapsi saavad, siis nad saavad tavaliselt ainult ühe lapse. Hispaanias ei ole asi mitte ainult selles, et naised ei saa palju lapsi, aga asi on ka selles, et naised üldse ei saa lapsi. praegused viiekümneaastased naised nendel oli kaks last keskmiselt. ja kakskümmend viis kuni kakskümmend protsenti sellest rahvus, rahvastiku segmendist ei soovi lapsi saada. ma arvan, et need naised, kes ei saa lapsi sellepärast, et neil ei ole partnerit või sellepärast, et neil ei ole ideaalset olukorda laste saamiseks, nemad vajavad ka abi. olukord on tegelikult palju komplekssem, kui esmapilgul paistab. asi ei ole mitte selles, et eh, et inimesed lihtsalt ei soovi lapsi, see on oluliselt keerulisem, see olukord, see laste saamise ja mittesaamisega. laste mittesaamine ei ja saamine ei ole niivõrd oluline võib-olla selle pensioni maksmise koha pealt, aga küsimus on selles, kui oled sada aastat vana ja perekonda sul ei ole, kui sul ei ole mitte kellelegi helistada, kellelegi, kedagi appi kutsuda, kellegagi pühi veeta, see võib olla üsna karm vanadus. nii et kõige selle pärast me peaksime tegelikult äh, edendama sündivust ja uurima põhjalikumalt, miks inimesed enam lapsi ei saa ja neid ei taha. suur aitäh ma arvan, et kolleegid on niivõrd hästi kõikidele küsimustele vastanud, et mul ei olegi enam suurt midagi öelda. ei ole teil enam midagi öelda, suurepärane, aitäh. siis me oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud. ma sooviksin veel kord tänada proua Ladovitši ja mõlemaid, mõlemaid eksperte, et nad laiendasid meie arusaama demograafiast ja selle probleemidest ning tõid meile hulgaliselt uusi ideid. tänan teid veel kord ja ma loodan, et see ei ole mitte teie viimane kokkupuude parlamendina, parlamendiga, sest ükskõik, kas me vaatame demograafilisi küsimusi probleemina või mitte, me peame sellega tegelema, see on teema, mida Euroopas tuleks ikkagi käsitleda. ja nüüd härra Francois Alfonsi, teie raport, annan teile kohe sõna. Euh, jah, suur aitäh. minu raport puudutab päris ebahariliku teemavaldkonda, sellepärast et tegemist on Euroopa määrusega, millega viiakse sisse ühisturu äh, reeglid elektroonilise suhtluse valdkonnas selleks, et Euroopas saaks äh, ühendatud äh, kontinent. millest siis selline vajadus? seda seetõttu, et kommunikatsioon läbi interneti ilma piiranguteta ja väheste kuludega on arengu äh, alustalaks, aga me ei ole praegu nii kaugele jõudnud veel Euroopas, sellepärast meil on kakskümmend kaheksa erinevat turgu. Nad on äh, väga eripäralised nii reeglite poolest kui ka sageduse poolest kui ka tarbijate käitumise poolest, sellel on negatiivne mõju kulude osas, samuti teenuste kättesaadavuse osas ning samuti, mis puudutab äh, taristute kasutamist, nii et iga kord, kui konkurentsivõimet parandamine sõltub äh, ühenduses olemusest, siis me näeme, et on raskusi kõikides valdkondades, mis on sõltuvad, nagu näiteks logistika, pangasektor ja nii edasi. regionaalarengu komisjonis sellepärast, et kõige selle eesmärgiks on ikkagi harmoneerida turgu ja see ei ole otseselt meie pädevuses, olgugi et äh, on huvi pakkuv nii kaugele jõudmine. aga meie võime näha, et see teatis aitab äh, eelkõige just piiriüleseid äh, regioone. seeläbi on võimalik harmoneerida pakkumiseni ja tagatakse, et pakkumised ühes samas piirkonnas leiavad aset äh, kõikides riikides üheaegselt. see võimaldab tegevust koordineerida ning integreeritumate pakkumisi korraldada teiseks eh, huvitavaks aspektiks selle ettepaneku puhul on see, et see stimuleerib ka investoreid digitaalvaldkonnas. meie jaoks muidugi mõista on tegemist millegagi, mis areng, regionaalarengu äh, komisjoni jaoks on olnud alati küsimärgi all, äh, nimelt kas äh, see on, areng on, piirdub ainult tihetasustusega valdkondadega või siis ka on kaasatud need regioonid, mis võib-olla nii rentaablid investoritele ei tundu. see on eriti tõsine probleem, sellepärast et tulevikus majanduslik areng käib läbi digitaalsete vahendite kui ka teiste vahendite kasutamise võimaluste see raport, mida mina tutvustan, niisiis täiendab, sellepärast et komisjon on välja tulemas soovitustega selleks, et investeerida äh, kiiresse, ülikiiresse ühendusse ja meie sooviks on äh, samuti siis äh, tagada seda, et digitaalne kaetus oleks mõeldud kõikidele Euroopa aladele, muuhulgas ka äärealadele ning saartele. me üritame samuti muudatusettepanekutes tagada kahte asja. siin me näeme, et väga oluline on just äh, juurdepääsu tagamine kõikidel territooriumitel uutele tehnoloogiatele. ükskõik, kus siis ka inimesed ka ei elaks siin on väga palju muudatusettepanekuid selle kohta tehtud ja lisaks veel äh, muudatusettepanekud äh, puudutavad ka seda. nimelt äh, harmoneerimisega internetis me näeme, kaubandustegevus on väga elav, kui aga kontrolli ei ole ning see on ka üheksale direktiivi või määruse eesmärgiks. kui kontrolli ei ole, siis äh, eraisikul ei ole lõpuks ikkagi juurdepääsu internetivõrgule, seda seetõttu, et võrk on ummistunud. sellepärast, et äh, operaatorite äh, huvides on pakkuda juurdepääsu ja kiiret ühendust neile, kes selle eest maksavad niisiis, me tahame taolist käitumist vältida. mina isiklikult leian, et praegu piirangud ei ole piisavad. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et neis piirkondades, kus äh, ühendused äh, ei toimi hästi nagu maapiirkondades, siis Äh, tuleks äh, edendada just interneti kasutamist äh, ühenduses olemiseks välismaailmaga ning kau-, ettevõtluseks, aga me näeme, et praegu nende piirkondade inimesed on täiesti välja jäänud grupeeritud pakkumiste võrgust. seega siis juurdepääsu tagamine internetile kõikidele ja eriti just seal, kus äh, ühendused on äh, nõrgemad ning inimesed võivad sattuda suurtesse probleemidesse, kui äh, operaatorid pigem eelistavad teenuseid pakkuda neile, kes on aktiivsemad ning hõlmavad tegelikult kogu võrgu Uh, aitäh uh, sotsialistid kas soovite sõna Konstantsa võibolla Jens Nilsson Ja, bara, bara, <clears throat> bara några korta ord. Jag är inte skugga i, i den här frågan, men jag är engagerad i den. jah, paar sõna, mina ei ole variraportööriks, aga see küsimus lihtsalt huvitab mind. sellepärast, et siin räägitakse muuhulgas äh, ka väikese elanikkonnaga piirkondadest äh, vähese asustatusega piirkondadest nagu äh, Rootsi põhjaosa. ja tõesti, praegune võrgustik ei kata neid piirkondi ja ei taga, kata rahva vajadusi. meil on vaja lairibaühendust, kiiret ühendust kõikjal. aga see paraku praegu ei ole eriti tulus. me peame iga hinna eest avaldama survet turul olevatele ettevõtetele selleks, et nad midagi teeksid. väga hea on, et äh, kiiret ühendust pakutakse suurlinnades, sellepärast et äh, seal on palju äh, elanikke ja, aga võib-olla oleks võimalik kompenseerida olukorda seeläbi, et pakutakse siis ka vähesema elanikkonnaga, vähesema asustusega piirkondades internetiühendust ja kiiret ühendust. väga paljud suurettevõtted siin lihtsalt ei tee oma tööd, nad, äh, neid huvitab ainult raha teenimine, aga tegelikult nende töö seisneb ikkagi kõigile lairibaühenduse pakkumises. aitäh Rahvaparteist, härra Lambert! Ehm, suur aitäh! lugupeetud äh, esinaine, see teema on äärmiselt tähtis eriti just demograafiliste muutuste kontekstis. me peame rääkima informatsioonitehnoloogiate tähtsusest, täna me räägime teenustest ning me paneme rõhku sellele, kuivõrd oluline on kõrge kvaliteediga võrkude loomine. Neile võrkudele peab olema tagatud ka juurdepääs. meie komisjon peaks siin oma arvamuse tõepoolest esitama, see on ilmselge, aga ma arvan, et lisaks sellele on vaja ka ütelda, et äh, ka meil on erimeelsusi tehnoloogia valdkonnas, üha enam räägitakse satelliitteenustest, aga tuleb vaadata, kuidas need erinevad tehnikad omavahel äh, kokku sobitada. see tähendab jõupingutusi äh, suutlikkuse osas, samuti need neutraalsust äh, tehnoloogiate vallas. vaatame, mida juba praegu on võimalik mobiilse tehnoloogiaga teha. Te näete, kuidas asjad on arenenud äh, ühenduste vallas äh, võrreldes nüüd lauatelefonidega. ma arvan, et me peame väga avatud olema. ja me peame sellega arvestama oma arvestuses. Pilar de Castillo juba on selle küsimusega tegelenud ja ma arvan, et ka tariifide puhul tuleb äh, sellega arvestada, me peame vaatame üle mm, hindade poliitika üldiselt, kindlasti on võimalik kulusid oluliselt vähendada ja ma arvan, et äh, see on ka igati mõttekas ja oluline, sellepärast et konkurents on sektorite vahel täiesti olemas ja ma usun, et siin me oleme, suudame näidata seda, et võib ka odavamalt neid teenuseid pakkuda, nii et me peame survet avaldama ja hindu alandama. võib-olla lõunapoolsemad riigid võiksid äh, omavahel äh, assotsieeruda. teame, mis äh, rändlusega toimus tariifidega, mida pakuti turistidele, turistid, kes viibisid äh, puhkusel, äh, nägid, mis toimus. kolleeg Alfons ütles, et see võiks olla aluseks. läbirääkimistel tuleb vaadata, millised on äh, tulud või protsentides ja mida on võimalik teha. aga igastahes see on väga oluline erinevate regioonide jaoks, eriti just kõige äärepoolsemate alade jaoks. ja kokkuvõtteks te rääkisite ka juurdepääsust, jah, ma arvan tõesti, et tuleks kõikehõlmavat kaetust äh, üritada saavutada, ei tohi mingeid piirkondi välja jätta, me räägime neutraalsusest, see on väga tähtis ja samuti on väga oluline, et et see neutraalsus saavutatakse. osad liikmesriigid samuti tunnevad huvi taoliste teenuste pakkumise vastu. on ka liikmesriikide ettevõtteid ju, kes eh, juba tegutsevad, aga kellel ei ole ka juurdepääsu kõigele. meil on siseturg ja ma usun, et siseturul oleks vaja panna rõhku täielikule juurdepääsule ja sellele, et meie ettevõtted peaksid piiriüleselt tegutsema. ma arvan, et see on ka üks asi, mida tuleks mainida. väga oluline on, et me sellest siin räägiksime. ma usun, et me oleme nende, eh, nende tekstidega tutvunud, selle dokumendiga tutvunud ja väga oluline on see tõesti regionaalse arengu seisukohalt suur aitäh, ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks võtta ja mina siis tahaksin omalt poolt ütelda, et me oleme üritanud nüüd ametisoleku aja lõpu poole jõudes tahaksin ütelda ühte, me oleme kogu selle aja vältel üritanud koostada arvamusi paljude määruste kohta mis puudutavad ühisturgu, sellepärast et see on olnud territoriaalselt eh, nii-öelda pime turg, aga me oleme üritanud eh, juhtida tähelepanu ka sellele, milline on turule juurdepääsu, teenustele juurdepääsu mõju kõikjal erinevates regioonides, mis tihtilugu asuvad päris kaugel keskmest. see on ka põhjuseks, miks eh, käesolev armas on väga tähtis ning ma loodan, et kolleegid vaatavad selle läbi ning muudatuste esitamisel samuti rikastavad arvamust veel oma mõtetega. ja teiseks muidugi mõista, mida siin raportis ka mainitakse, on seevõrd, kuivõrd oluline on ähm, meie osalus ka läbi rahastamise, mille abil saab parandada juurdepääsu teenustele siseturul. ka see on väga tähtis ja ma arvan, et ka tehnoloogiline neutraalsus, mida Lambert mainis. usun, et Euroopa on juba aastakümneid eh, diskrimineerinud eh, satelliittehnoloogia valdkonnas. ma arvan aga, et seeläbi oleks võimalik eh, kaugemates piirkondades olukorda tugevalt parandada. nii et ma arvan, et me kõik, kes siin oleme ja kes ka juba on lahkunud, kasutame ära muudatusettepanekute Äh, esitamise võimalust, kahekümnes äh, detsember on esitamise kuupäev kell kaksteist päeval ja siis äh, jaanuaris läheme edasi ja hääletame ITRE-s, hääletatakse veebruaris, väga palju meil paindlikkust ei ole välja arvatud siis, kui ITRE oma tähtaega muudab, aga tõenäoliselt mitte, sellepärast et sellega tuleb ka täiskogule minna ja tõenäoliselt on meil väga piiratud aeg, millega tuleb arvestada. ma ei tea, Francois Alfonsi, kas tahad veel midagi lisada? ei, ma jah, võtan teadmiseks selle, mis öeldi. minu jaoks on tegemist valdkonnaga, mida ma ei tunne, aga ma mõistan, et see on väga oluline regionaalse arengu jaoks ja kui teised kolleegid, kes seda paremini tunnevad, suudavad muudatusettepanekuid esitada, siis muidugi mõista. tervitan neid muudatusi. jah, sellega seoses siis võime edasi liikuda viimase sisulise päeva korrapunkti juurde Nikolas Martinis, kes on ka juba siin kohal, nii et võime natukene varem alustada ja see puudutab ja see puudutab siis seda, kuidas komisjon plaanib delegeeritud rakendusaktidega edaspidi käituda. ja Nikolas, kindlasti äh, ka sina pead silmas seda, et praegu on tulemas valimiste paus nii et me teame, palju me suudame enne ära teha ja mis hiljem saab, aga väga oluline on, et me teeksime koos tööd ja teeksime ära kõik, mis vaja teha on, nii et palun sõna sinule. Thank you very much, chair. suur aitäh. mina tahaksin viiekümne minutiga lihtsalt anda ülevaate delegeeritud ja rakendusaktidest ning ajastusest töö ettevalmistamisel ja seda siis komisjoni lähtepunktist. me teame, et äh, õiguslik raamistik kaasõigusloojate vahel on paikapanemisel, aga seda äh, tuleb muidugi teiseste õigusaktidega veel täiendada. lihtsalt meeldetuletuseks, meil on kahte liiki õigusakte, delegeeritud ja rakendusaktid ja te teate, et see puudutab äh, erinevaid äh, pädevusi. protsessi puhul, mis mõjutab äh, ka meie ajakava, tuleb silmas pidada seda, et delegeeritud aktid on sellised aktid, mis asendavad mittesisulisi elemente põhiõigusaktis ja siin menetlus on selline, et delegeeritud õigusaktid kiidetakse heaks komisjoni poolt ja seejärel nad ka jõustuvad pärast mingit teatud aega, enamasti pärast kahte kuud, kui ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole selle vastu midagi ütelnud. rakendusaktid on mõeldud selleks, et siis, kui on vaja äh, alus äh, õigusakti ellurakendamiseks äh, ühtseid sätteid. siin on komitoloogia menetlus ette nähtud ja selleks on loodud ka uus komisjon Euroopa struktuuri investeerimisfondide jaoks eh, ning sinna on siis kas eh, analüüsimenetlus ette nähtud või nõuandemenetlus. ja mis puudutab delegeeritud akte, siin on parlamendil otsene roll ning eh, siin tuleb vaadata Äh, siin on parlamendil oma roll äh, rakendusaktide puhul mitte, aga parlamenti teavitatakse siis tavalise dokumentide edastamise korra kohaselt. kui dokumendid saadetakse vastavalt komitoloogia meetodile. muidugi komisjon tahab tagada, et kogu õiguslik raamistik uueks perioodiks oleks paika pandud eh, nii peatselt kui võimalik, see tähendab seda, et delegeeritud ja rakendusaktid peavad olema valmis nii kiirelt kui võimalik. ja muidugi delegeeritud aktide puhul eh, peame me silmas seda, et meil on eh, vähe aega valimiste tõttu ning meie mm, ajakava ka lähtub sellest. ma siis võtakski selle ajakava läbi see puudutab delegeeritud akte ning see on ka dokumendis ära toodud, mis teil on laiali jagatud. esiteks me oleme prioriteedid paika pannud erinevate pädevuste osas, mis on seotud delegeeritud aktidega, nii et eh, oleks tagatud, et kõige tähtsamatega tegeletakse esimesed. kõige tähtsamad komisjoni meelest on eh, käitumisjuhend partnerluse jaoks ja me tahame tagada, et see kiidetakse heaks ja jõustuks niivõrd kiirelt kui võimalik. sellepärast, et äh, see on väga oluline programmeerimise, äh, programmeerimise jaoks. ja seetõttu jaanuari alguseks oleks vaja see heaks kiita. sissejuhatuseks tahaksin äh, ütelda äh, seda, et selleks, et kõik läks kiirelt, oleme juba ette päris palju tööd ära teinud, me alustasime varakult, kaks tuhat kolmteist juba, päris varakult sellel aastal. ja toimusid äh, mitteametlikud ekspertide kohtumised, kus äh, osalesid liikmesriikide esindajad ja samuti Euroopa Parlament oli kutsutud osalema, seda selleks, et ette valmistada maad nii rakendus- kui delegeeritud aktidele. see ette tehtud tööd nüüd võimaldabki meil hästi kiiresti edasi liikuda. see kehtib äh, käitumiskoodeksi äh, kohta, kuid samuti muus. käitumisjuhiste puhul oleme me juba ekspertidega konsulteerinud selleks, et äh, see delegeeritud õigusakt koos käitumisjuhisega heaks kiita seitsmendal jaanuaril. ehk siis sooviks on, et delegeeritud akt partnerluse kohta äh, jõuaks, äh, sellest me teavitaksime siis parlamenti ning nõukogu seitsmendal jaanuaril, see on meie esimene prioriteet. seejärel väga kõigehõlmav plokk, äh, seda puudutab teine delegeeritud akt ning eelmisel ja sellel nädalal toimus samuti ekspertide kohtumine selleks, et läbi vaadata selle sisu ja tagada, et kõik on õigesti ette valmistatud. see delegeeritud akt katab mitmeid erinevaid teemasid, nagu te ka dokumendist näete. siin on terve rida dokumente, finantsinstrumendid, samuti äh, tulud, äh, tulemi, reserv ja nii edasi. siin on palju ka auditist tõsist, tõsise puudujäägi, dekoratsiooniläved ja nii edasi, nii et väga olulised teemad on siia kaasatud ja seega täiendatakse põhiõigusakti selles valdkonnas. komisjoni jaoks on väga oluline, et kõik need elemendid oleksid paika pandud juba programmeerimisperioodi alguses. see on ka põhjuseks, miks me oleme just rõhku pannud sellele, et niivõrd palju erinevaid teemasid kaetakse ühe ja sama delegeeritud aktiga siin selle planeerimine äh, on praegu selline, et me peaksime komisjonis selle heaks kiitma veebruari keskel. Need kaks delegeeritud akti, esimene ja teine, kus on ära toodud väga palju erinevaid õigusi, need kiidetakse heaks siis sellisel ajal, äh, kui on võimalik veel äh, tal kaks kuud enne valimisi, nii et äh, sellega on võimalik veel tegeleda. meie sooviks on see, et kõik need äh, aktid peaksid olema juba töös enne, kui parlament ümber valitakse. ja meil on äh, nüüd järgmine väiks-, väiksema prioriteetsusega tasand, meil on vaja delegeeritud akte innovatiivsetele äh, tegevuse jaoks, millega ka otseselt tegeleb komisjon. ning see on nüüd madalam prioriteetsuse tase, aga igastahes me tahaksime selle heaks kiita, kui võimalik varamärtsis, kui kõik läheb äh, plaanide kohaselt, siis ka sellest teavitame parlamenti veel õigeaegselt ja see kiidetakse heaks enne parlamendi vahetamist. ja seejärel veel madalam prioriteedi tase ja sellega võib oodata kuni aasta teise pooleni. ja see on seotud era- ja avaliku sektori partnerlusega, kes samuti puudutab see ebaregulaarsusest aruandmist me ei pea praegu vajalikuks koheselt äh, neid jõustada ning samuti hindamise näitajad ja muu selline. Need on siis meie prioriteedid praegu, nagu me nad oleme kindlaks määranud. ja nagu ma ütlesin, siis äh, siin peaks olema nüüd ära toodud need kõige olulisemad asjad, mis peaksid äh, olema heaks kiidetud selleks ajaks, mis ma mainisin ning veel pildi täiendamiseks tahaksin rääkida ka rakendusaktidest, nagu ma ütlesin, meil on teatud rakendusaktid, mille puhul komitoloogiat vaja ei ole, aga nad on väga olulised, sellepärast et need tuleb heaks kiida alguses ja sellega valitakse välja abikõlblikud regioonid investeerimistööhõive eesmärkide jaoks ja kasu eesmärgid, nii et tegemist on siis äh, sellega, millega pannakse paika lõplikud äh, arvud äh, liikmesriikide jaoks ja see on siis ka aluseks partnerluslepingutele ja programmidele. et see puhul samuti on ette nähtud rakendusakt, programmi valdkonnad pannakse sellega paika ja sellega me tegeleme varaselt, siis järgmise aasta alguses, komitoloogiameetodid ei ole, need tuleks veebruari alguses heaks kiita, kõige hiljemalt. seejärel on meil väga kõrge prioriteediga rakendusakt, mis on otseselt vajalik programmeerimise jaoks. tegemist on prioriteediga üks äh, komitoloogiameetodi kohaselt ja tegemist on siis mudelitega tegevuskavade jaoks samuti on siin teatud võtmeelemendid, mis on seotud ähm, jälgitavuse ning muuga ning seejärel siin meie sooviks on uude komiteesse minna ISA fondid eh, jaanuari keskel tegeleme sellega ja kui ei ole mingeid tõsiseid probleeme liikmesriikide poolt tõstatatud, siis need rakendusaktid eh, kiidaks komisjoni heaks pärast arvamust või eh, nõuannet, mille me saame siis komiteelt veebruari keskel. ja teine prioriteet rakendusaktide puhul, siin on kaetud terve rida muid teemasid mm, mõned modaalsused. Äh, andmete äh, alal hoidmise tähtajad hindamiseks ja nii edasi, see on prioriteet kaks. see tuleb natukene hiljem, aga jällegi meie sooviks on, et märtsi lõpuks me oleksime need rakendusaktid heaks kiitnud. niisiis, see põhimõtteliselt on meie ajakava ja eesmärgiks oleks see, et selleks ajaks, kui programmid heaks kiidetakse, siis liikmesriikidel oleksid kõik reeglid olemas delegeeritud ja rakendusaktidest, mis on vajalikud rakendamisel. ja muidugi mõista me tahame samuti kõvasti tööd teha koos parlamendiga seoses delegeeritud aktidega selleks, et tagada, et kõik äh, ladusalt sujuks e. eriti, mis puudutab jõustumist äh, ja selle kiirendamist, siis me tahaksime kasutada võimalust äh, ja kui parlament ja nõukogu saaksid ütelda enne kahe kuu möödumist, et nad vastuväiteid ei esita, siis oleks väga hea ja see võimaldaks veelgi kiiremini sellel raamistikul jõustuda. seega me seda tervitaksime ja samuti tervitaksime igasuguseid ettepanekuid, mille eesmärgiks on veelgi äh, paremat koostööd teha, aitäh! No, uh... aitäh, äh, Nikolas, täna äh, otsustasime regikomisjonis, et meie raportööride delegeeritud ja rakendusaktide jaoks on needsamad inimesed, kes on olnud raportöörideks äh, määruse algusest peale, nii et tegemist on inimestega, kes seda poliitikavaldkonda tunnevad ja keda te tunnete. minu äh, küsimus selle no objection reegli kohta kohta on, et te teate, et äh, palve peab tulema komisjoni poolt, nii et teil peab olema äh, hästi põhjendatud ja õigustatud palve, mis läheb siis nõukokku ja parlamenti ja alles siis saame vastata teie nõudmisele. meil oli arutelu selle kohta äh, siin komisjonis ja ma loodan, et saame positiivselt vastata sellele, kuid see sõltub kõik teist. kas te kaalusite ka seda, milline nendest delegeeritud õigusaktidest äh, võiks äh, olla siis sellise varajase no objection menetluse objektiks. jah, ähm, mõtlen siin käitumisjuhistele, sest ähm, meil peab olema ühine huvi ja see peaks jõustuma nii kiiresti kui võimalik, te teate, see on eksplitsiitselt äh, alusaktis välja öeldud, et sellel ei ole tagasihaarvat mõju nii et see võiks jõustuda nii kiiresti kui võimalik ning teine äh, delegeeritud õigusakt on ühtne, mis katab tervete pädevuste rida ning tegemist on pisut komplekssema aktiga, mis peaks seda protsessi äh, kiirendama, sest äh, nii nõukogu kui parlament peavad selle läbi vaatama ning võib-olla on siin vähem siis haaret, et Äh, saada see võimalikult kiiresti toimima, kuid äh, ettevalmistavas etapis saame kaaluda, kas äh, on tegemist realistliku võimalusega või mitte. Konstants ei ole siin, kas Lambert, sina teed siis koostööd komisjoniga, et sellise varajase no objection heakskiidu menet-, taotluse heakskiitmiseks. ja kindlasti on vaja institutsioonide vahel teha palju koostööd ning komisjon saadab info ka nõukokku. mis puudutab seda varajast no objection menetlust, siis äh, kas sa soovid midagi öelda, Lamber? ei soovi. Jan, Van võib-olla mm,? ma lasin midagi kõrvust mööda, aga menetlus on selge, kui mingisuguseid vastuväiteid ei ole. kui on vastuväited, mis on siis menetluskord? meie jaoks on väga oluline seda teada. võib-olla seda selgitati, aga ma igal juhul ei kuulnud seda, aitäh. For... meil on vaja teile ka öelda, et te saite selle dokumendi, mille peadirektor ette valmistas ja kus on kõik sammud välja toodud, kuid muidugi saame Mikellilt paluda selgitust. võib-olla sa saaksid väga selgelt seda selgitada, kui kolleegidel seda vaja on. teen lühidalt menetlus on väga selgelt kirja pandud või noh, see sõnastus on üsna keerukas, kuid paari sõnaga meil on delegeeritud aktide algusest peale, kõigepealt siis ähm, teatamine plenaaril, siis on meil kaks kuud, mida võib pikendada siis komisjoni esimehe teatamisel äh, siin on veel üks menetlus, mida esimees ka mainis, mida saab komisjon taotleda, kui delegeeritud õigusaktide tegemist on, mis tähendab, et nõukogu ja parlament peavad reageerima enne kahe kuu lõppu ja selle vastu võtavad, kui mingisugust sammu ei astuta ja kui komisjon vastavat menetlust välja ei paku, siis pärast äh, kaht kuud, kui delegeeritud õigusakt on plenaaril välja kuulutatud, siis äh, loetakse see vastuvõetuks. kui me tahame tegutseda sellepärast, et siin on midagi, mis meile ei meeldi või kui me tahame midagi äh, kui me pädevuse delegeerimise tahame tagasi võtta, siis on vastamenetlus olemas, mis viib parlamendi poolt resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseni, mis võib siis komisjonile anda nõu üht või teist asja muuta või viia delegeeritud pädevuse tagasivõtmiseni aga resolutsiooni ettepaneku valmistab ette raportöör, selle üle arutatakse komisjonis, võetakse komisjonis vastu ning saadetakse siis äh, plenaari, nagu toimub ka kõikide teiste raportitega, nii et see on siis äh, põhimõtteliselt see menetlus, mis on pisut spetsiifiline siin või seal punktis, aga muidu on tegemist tavalise menetlusega. Delege-, rakendusaktide puhul ja delegeeritud õigusaktide puhul me võime igale alusel vastuväiteid esitada ükskõik milline see alus on, me saame vastuväite esitada. ja äh, praegu on see väga keeruline, sest kui mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis on asi olukord välja arvatud neljanda punktiga, mis langeb uue ametiaja alla, esimesed kolm punkti langevad selle ametiaja alla, nii et kui äh, me saame midagi mart-, märtsis välja kuulutada, siis kui vastuväiteid ei ole, siis on olukord äh, normaalne, aga kui mingid vastuväited on, siis läheb see heakskiitmine järgmisesse ametiaega. jah, Jan, komisjon saab saata teoreetiliselt neid delegeeritud akte kuni märtsikuuni, aga selleks, et neid tavamenetluse raames vastu võetakse, saame need vastu võtta ainult siis, kui te saadate need ähm, veebruarikuuks. märtsis saadetud aktide puhul me ei saa rakendada tavamenetlust, sest viimane plenaar on aprillis, sellepärast ma sain aru, et Äh, veebruar on äh, täis äh, erinevaid akte, mida saab siis saata viimasel, viimase võimaluse raames. Mihkel, palun. jah, muidugi on institutsioonide vahelised läbirääkimised aset leidnud ning lepiti kokku, et kolmeteistkümnes märts on viimane kuu päev, kui plenaaril saab delegeeritud õigusakte välja kuulutada, nii et et seega jääb kaks kuud kuni aprillini. kuni viimase plenaarini. aprillis saab vastu võetud distsiplina, kuid äh, olukord võib olla selline, et kui meil on olemas, kui meil on teatud äh, reservatsioonid ja me tuleme välja resolutsiooni ettepanekuga viimasel plenaaril, siis äh, seal äh, tuuakse välja ka soovitused komisjonile ja siis peab komisjon seda arvesse võtma ning äh, uuesti nende aktidega juulikuus tagasi tulema. Nikolas, palun. suur tänu mina olen huvitatud siin, huvitatud artiklist seitseteist A. siin on tegemist delegeeritud õigusaktiga, kuid äh, siin seda ajakavas ei ole. ma ei saa sellest täpselt äh, aru äh, määrus ei ole nii laiahaardeline kas komisjon kavatseb meile siin anda mingisuguse ettepaneku, nii et me saame oma ametiajal veel sellega tegeleda? ma palun Nikolasel vastata sellele küsimusele. suur tänu, ma tahtsin vastuseks öelda, et EGTC määruse puhul tõepoolest seda nimekirjas ei ole, sest me Äh, saame saata teile selle kohta hiljem saata infot, kuid meie planeerimine näeb ette selle lisamist viimasesse gruppi, sellepärast et see delegeeritud õigusakt puudutab näitajaid, äh, mis puudutavad hindamist ja ja raporteerimist ja sellepärast ei ole tegemist väga prioriteetse küsimusega äh, ning äh, ajapiiranguid arvesse võttes leidsime, et see võib jääda madalamate prioriteetide hulka, mitte et tegemist ei oleks olulise küsimusega, vaid et sellega ei pea nii kiiresti tegelema, nii et äh, praegune intentsioon on see jätta uue ametiaja algusesse pärast suve. tulles äh, selle teise küsimuse juurde nagu Miguel ütles, siis äh, kui institutsioonide vaheline lepe on äh, sõnastatud, siis äh, toimub siin see cut-off, kuid kõiki institutsioone teavitatakse sellest enne, kui mingisugust vastuväidet ei esitata parlamendi või nõukogu poolt, siis saab see jõustuda. meie enda arusaamine on selline, et kui parlament või nõukogu esitab vastuväite, siis delegeeritud õigusakt lihtsalt ei jõustu. kui on aga erinevaid äh, valikuid komisjoni poolt, äh, siis üks võimalus on ette valmistada uus delegeeritud äh, akt, mis lahendaks need probleemid, mis põhjustasid vastuväiteid, siis tuleb jälle sellest uuesti teavitada ja ajakava arvestades on see siis uus parlament, kes selle akti heaks kiidab. see aga võib osutuda problemaatiliseks, sellepärast et meil on pädevusi, mis katavad sätteid, mis peavad enne jõustuma, me oleme siin väga palju ettevalmistusest ära teinud ja me peame seda jätkama tulevatel nädalatel, et Äh, vähendada vastuväidete riski, mis kogu delegeeritud õigusakti ära blokeeriks. kaks võimalust. Äh, kiirmenetlus äh, ei ole üldse asjakohane, sest see lubab delegeeritud õigusakti kohese avaldamise ja jõustumise, kuid üldsäätetes seda ette ei nähta, nii et see ei ole üldsegi siin kohane asjakohane on varajane heakskiitmine, parlament ja nõukogu saavad konkreetselt öelda, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada, nii et nad ütlevad enne kahekuulise perioodi lõppu, et neil vastuväiteid ei ole ja siis äh, nagu ma ütlesin äh, käitumisjuhiste puhul, siis äh, me vaatame, kas see oleks võimalik, see on muidugi võimalik ainult siis, kui mõlemad institutsioonid on valmis äh, koostööd tegema selle nimel. ma ei tea, kas ähm, on veel kommentaare Nikolasele? kui ei ole, siis aitäh teile ja saan aru, et oleme valmis mõlemalt poolt siis delegeeritusõigusaktidega lõpuni minema. tahaksin siis tõstatada viimase küsimuse. Eh, tahaksin teile edastada teadaanded juhul, kui on uus algatusraport eh, eelarvekomisjonist ja kui esimeest äh, konverents selle heaks kiidab, siis Rahvapartei ja ALDE otsustavad, kes selle raporti endale saavad, mis puudutavad äh, delegeeritud rakendusakte, siis äh, põhimäärus on, põhimääruse raportöör käsitleb ka neid küsimusi ning mis puudutab kuulamisi, siis otsustasime vastavalt koordinaatorite ettepanekule viia läbi järgmine kuulamine partnerluslepete teemal ning Rahvapartei äh, tuleb välja võimalikult kiiresti kirjaliku ettepanekuga, mida saame esitleda siis esimeste konverentsile. järgmine koosolek, äh, mul oli see kuskil kirjas, on kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal jaanuaril. mul Äh, midagi muud teile edastada ei ole ja keegi ei ole ka midagi muud soovinud teile edastada. ma arvan, et me võime koosoleku lõpetada. ja meil on ka väike kokteili vastuvõtt, äh, mis äh, peaks kuueks valmis saama, nii et palun tulge kella kuueks tagasi ja äh, kell kuus on seega kokteili vastuvõtt, nii et äh, häid jõule kõigile ja head äh, vana aasta lõppu ja kutsun teid kõiki kokteilile, aitäh!